Um, kallid kolleegid, ma tahan teile öelda tere tulemast meie eh, mm, erikohtumisele, mis puudutab Euroopa Liidu tarbija eh, õigustikku ja me tervitame kõiki liikmesriikide parlamendi esindajaid siin ja ootame huviga seda eh, mõtete vahetust, mis meil siin kujuneb ja tahame õppida ka teie kogemustest ja me räägime ka sellest, et Euroopa Parlamendi selle ametisoleku ajal seisab ees väga suur muutus tarbijakaitseõigustikus nimelt direktiivi muutmine ja sellepärast me hea meelega kuulame ära teie seisukohad selles ja räägime ka väga üksikasjalikult hiljem nendest küsimustest. nii et igal juhul olete teretulnud sõna võtmast igal ajal, kui teile sobib. tahan öelda tere tulevit, tulemast ka härra Adolf Tšilek Kiga, kes on eh, majanduse, põllumajanduse ja transpordikomisjoni eesotsas Tšehhi eh, senatis ja mul on hea meel teda siin tervitada, sest praegu me töötame ju koos eh, Tšehhiga kui eesistujaga paiga, paljudes tähtsates küsimustes, millega meie komisjon tegeleb. nii et palun, härra Tšilek, teil on sõna. suur tänu proua esimees, mu daamid ja härrad. kõigepealt ma tahaksin tervitada eh, teid Tšehhi senati poolt. tervitused Prahast, meil on suur heameel, et meid kutsuti siia eh, sellele kohtumisele, me teame, et te tegelete tarbijakaitseõigusega väga põhjalikult Tšehhis ja paljudes teistes uutes Euroopa Liidu liikmesriikides on tarbijakaitseõigus uus ja arengustaadiumis ja ta ei ole veel jõudnud sellele tasemele, mis vanades liikmesriikides, sellepärast on mul on eriti hea meel, et Tšehhi eesistujana ja Euroopa Komisjon tegelevad nende küsimustega aktiivselt. Äh, tähtis on ju kaitsta äh, tarbijate õigusi, äriühingute õigusi, kaupmeeste õigusi, kes müüvad oma kaupasid ja teenuseid, eriti silmas pidades ebaausaid kaubandustavasid, mille vastu tuleb võidelda. väga tähtis on, et me äh, tagaksime õiglase, ausa kaubanduse ja äritegevusega ja et tarbija saaks kõrgetasemelisi kaupu ja teenuseid igal ajahetkel. ja üsna meeldiv on tõdeda, et teid on siin nii palju ja ma ootan pikisilmi meie mõttevahetust ning ma loodan, et ka järeldused saavad olema väga viljakad meie kohtumisel. suur tänu. me arvan, võime nüüd alustada esimest Eh, istungit ja tahan teile rääkida meie parlamendi eh, tegevuse reeglitest, mis võib-olla erinevad teie kodukorrast. palun täitke ära küsimuste ähm, ankeet, kui te tahate küsimust esitada ja siis andke eh, meie saali teenindajatele edasi ja siis te saate niimoodi osaleda mõttevahetuses, nii et palun pange sinna lehele kirja teie nimi ja siis on, avaneb teil sellega võimalus ka sõna saada. nii et kõigepealt esimene istung ja ma tahtsin teile meelde tuletada, et volinik Kuneva saabub õige pea. nii et me praegu alustame tööd ja siis tervitame teda, kui ta kohe saabub. esimesel istungil me käsitleme praeguseid arutelusid, ma tean, et paljud teid omaenda koduparlamendis, oma tarbijakaitsekomisjonides arutate neid eelseisvat muutusi tarbijakaitse õigustikus meie siin parlamendis oma komisjonis töötame väga erakorralisel ajal, sest tegelikult praegu see finantskriis, mis maailmas valitseb, on mõjutanud tarbija. And that we know that many European businesses uh, are also struggling to survive the crisis. And our view is, of course, that what we want to do uh, is to make life easier for our businesses in the internal market. So we want uh, the 27 businesses, the 27 members. me tahame, et et äh, kahekümne seitsme liikmesriigi äriühingutel oleksid lihtsamad reeglid. meil oli tehniline probleem juba viimane kord ja nüüd paistab, et jälle toimus midagi. kas tõlge puudub kõikides keeltes või on mõle, mõnedes keeltes tõlge olemas? Eesti kabiinil on jälle äh, pult töös, nii et Eesti, Eesti kabiinil peaks tõlge praegu olema. Yes, okay, the commissioner's arrived Okay, can I ask you? Äh, palun, kas nüüd on tõlge jälle kõrvaklapilisse tulemas? kena, kuulete mind? siis on hästi. Äh, alustame uuesti, nii volinik Kuneva saabus, ütleme talle tere tulemast. ta on väga aktiivne tarbija õiguste kaitse volinik ja väga tihedalt me kohtume ka temaga meie komisjonis, nii et suur heameel on ka täna jälle kokku saada. nüüd alustame nüüd uuesti tööga, loodetavasti tõlge toimib. ja nagu me ütlesime, tahame, et tarbijatele ja äriühingutel läheks paremini praeguses finantskriisi oludes me tahame, et eh, eeskirjad, reeglid oleksid äriühingutele lihtsamad kõikides kahekümne seitsmes liikmesriigis, kui nad pakuvad siseturult mm, kaupu ja teenuseid. aga me samas arvame, et ei tohiks kuidagimoodi rikkuda tarbija õigusi. ja kui meil ei ole korralikku tarbija õiguste kaitset, siis ei saa tarbijad, nii nagu kord ja kohus juurde nad seda kõigis kahekümne seitsmes mm, liikmesriigist korralikult teenustele ja kaupadele ja seejuures kindlasti eelistavad siis piirduda oma riigis pakutavaga. nii et me eh, üritame nüüd siin ära kasutada need võimalused, mida praegused õigusaktid pakuvad ja tahame nende kaudu konsolideerida siseturgu, korrastada tarbijakaitseõigustikku, parandada selle rakendamist, elluviimist ja täitmisele paran-, pööramist, sellega me tegeleme päeva teisel poolel ja nagu ma ütlesin, tarbijate õiguste kaitse on tarbija õig-, kaitseõigustikus väga tähtis aspekt ja ma usun ka, et teie oma äh, parlamentides, oma komisjonides väga põhjalikult analüüsite seda uut sündivat õigusakti. nagu te teate, praegused olemasolevad direktiivid on tegelenud miinimumharmoniseerimisega horisontaalsel tasandil ja me tahame nüüd liikuda selles suunas, et toimuks täielik äh, harmoniseerimine ja miinimum harmoniseerimisega on nii, et liikmesriigid võtavad vastu öö, oma eeskirjad, aga samas nüüd uus öö, direktiiv, mis sünnib, on täielik harmoneerimine ja see tähendab seda, et liikmesriigid ei saa kuidagimoodi kõrvale kalduda selle direktiivi sätetest. samas on teatud lepingulised lepinguõiguse sätted, mis jäävad siiski liikmesriikide enda otsustada. nii et ma tahtsin Äh, rääkida teile sellest, mida meie oma komisjonis siin parlamendis tegime. kümnendal novembril me otsustasime, et et mina olen see, kes selle raporti koostab, ma olen Tarbijakaitsekomisjoni eesotsas ja koos aseesimehega ja meie poliitiliste fraktsioonide koordinaatoritega koostöös äh, koordinaatorid, see on nagu teil partei organisaatorid kodus, võib-olla teie parlamentides. Äh, nii et me koos Äh, üritame edasi liikuda ja võimalikult paljuks kokkuleppele jõuda. aga arvestades ettepaneku keerukust ja ulatust ja seda, et meie käsutuses on väga vähe aega, te teate, et äh, nelja nädala pärast parlament lõpetab see koosseis oma töö ja toimuvad Euroopa Parlamendi uued valimised, me ei, otsustasime seetõttu äh, tõesti võtta aega töödokumendi koostamiseks, kõigepealt mitte tormata ja see töödokument, kui ta valmib, saadetakse välja ka kõikidele liikmesriikide parlamentidele sellega, et te saaks, selleks, et saaksite tutvuda tööga, mis meie oleme teinud ning meil on ka äh, äh, maikuus ette nähtud viimasel täiskogul põhjalikult arutada volinik Kuunevaga meie töödokumenti ja siis võib-olla ka Äh, me juba anname teada, äh, kuidas me selle temaatikaga kavatseme edasi talitada, aga see on juba siis järgmise Euroopa Parlamendi ja uue äh, komisjoni tegevusväli. nii et teeme efektiivset tööd nendes küsimustes ja esimene asi, mida me tahame käsitleda, nimelt me tahame mõjude analüüsi kõigepealt lähemalt uurida ja vaadata, kuidas sellest on sündinud nüüd meie ees olev ettepanek. meil on juba toimunud ka avalik kuulamine, kus me oma üldsusega, huvirühmadega oleme mõtteid vahetanud selle direktiivi üle, aga huvi on selle vastu olnud niivõrd suur, et me ei ole saanud oma komisjoni kuulamistele, koosolekutele kõiki kutsuda, nii et sellepärast me oleme kasutanud ka meediat ja online konsulteerinud huvirühmadega kõikides liikmesriikides ja ma pean ütlema, et ka teie saate tutvuda seal eh, selle mõttevahetusega, mis on toimunud, see on väga informatiivne, väga ulatuslik. seal räägitakse, mm, mida arvatakse ettepanekust ja ka teie saate oma sõna sekka öelda, mis teile meeldib, mis teile ei meeldi ja milliseid alternatiive te välja pakute. Eh, eesmärgid on õiged, me arvame, komisjon tahab, et meie äriühingute elu oleks lihtsam, aga samas eh, tuleb ka kõrgel tasemel tarbijaid õigusi kaitsta. kõik kakskümmend seitse liikmesriiki on kaasatud, teie liikmesriikide alalised esindused siin Brüsselis on samuti saanud meilt küsimuse, et kui see ettepanek vastu võetaks teie liikmesriikides, mida see tähendaks teie tarbijakaitseõigusele teie riigis? see oli väga tähtis küsimus liikmesriikidel Äh, vastata, et palusime, et nad meile teada annaksid, mida nad asjast arvavad. ja äh, nüüd küsimused olid ka töödokumendi kohta, nagu ma ütlesin, see on teile juba välja saadetud, siin on kohaldusala väga selge, me analüüsisime selles mõjude analüüsi, samuti ettepaneku peatähtsaid aspekte, äh, harmoneerimise taset ja ma ei hakka sellele üksikasjalikult peatuma, kolleegid teevad seda, aga see dokument on teil käsutuses ja ma väga nüüd tahan ka kuulata, mida teie arvate asjast, kas meie ettepanekud on toimivad, kas sünnib selle tulemusena tõhus õigusakt, millest tõesti tõuseb tulu nii tarbijatele kui ka äriühingutele kogu Euroopa Liidus. nii et ma palun, et härra Tšilek jälle võtaks sõna oma komisjoni nimel ja siis loomulikult siiski kõigepealt palun volinik Kuneva Äh, saab sõna ja siis algab mõttevahetus, et kõigil on võimalik oma sõna sekka öelda. suur aitäh. tere hommikust, tere päevast kõigile ka minu poolt. ja ma tahaksin kõigepealt öelda, et minu jaoks on väga äh, tähtis, et mul on võimalik täna teile rääkida sellest, mis on äh, Euroopa tarbijakaitseõiguse põhilised arengud. ja ma tahaksingi ennekõike rääkida komisjoni ettepanekust, ähm, mis puudutab tarbijakaitse õiguste direktiivi. ja ähm, ma jään muidugi ootama ka seda, kuidas teie panustate Euroopa tarbijakaitsepoliitika muutmisse, jään lootma teie toetusele siseriiklikul ning Euroopa Liidu tasandil. kuid äh, tähtis on ka see, et me võtaksime arvesse seda õigustikku, mis Euroopa Liidu tasandil on juba vastu võetud ning sellepärast tahaksingi ma paari sõnaga rääkida sellest, kuidas rakendatakse ja jõustatakse tarbijakaitseõigustikku liikmesriikides, sest äh, ma saan aru, et just seda teemat hakatakse tänase koosoleku teise paneeli ajal käsitlema. ja samuti hakkame me rääkima sellest, kuidas äh, tarbijatele tõhusalt hüvitada tekitatud kahju alates sellest, kui asusin ametisse, olen püüdnud ähm, kogu aeg ähm, rakendada tarbijakaitsestrateegiat, äh, mille abil loodaks sellised turud, kus tarbijad äh, saavad äh, tegutseda turvaliselt ja enesekindlalt ning kus õhutatakse piiriülest kaubandust ja innovatsiooni see, et tarbijatel oleks ligipääs tõelistele konkurentsivõimelistele turgudele, on kõige tähtsam komponent, kui me soovime arendada Euroopa pikaajalist konkurentsivõimet. ja muidugi peame me e, kõigepealt tagama, et siseturg hakkab paremini funktsioneerima. praegu on tarbijate õigused erinevates riikides väga erinevad, sest reguleeriv e, raamistik on erinev ning e, selle fragment akrediteerituse tõttu ning ka selle tõttu, et on olemas eraõiguslikud rahvusvahelised reeglid, nii-öelda Rooma üks määrus, on nii, et kui keegi soovib ähm, kaubelda erinevates liikmesriikides, siis peabki ta arvestama kahekümne seitsme erineva ähm, õigusnormide äh, komplektiga ning äh, loomulikult toob see ettevõttele kaasa suure koormusi. ja eriti tähtis on sellise ähm, suure koormusega arvestada praeguses äh, majandussituatsioonis, praeguse kriisi ajal. lubage tuua üks lihtne näide Tšehhi Vabariigis ja Prantsusmaal on kauglepingute tagasivõtmise periood seitse kalendripäeva. Ühendkuningriigis on tagasivõtmise perioodiks seitse tööpäeva, kuid Taanis ja Maltal on see vastavalt kas neliteist või viisteist kalendripäeva. ja see näide näitab, et ei ole suudetud kokku leppida isegi selles, mismoodi päevi loetakse, kas need peaksid olema kalendripäevad või tööpäevad ja seega ei saa ju rääkida mingist tõhusast kaitsest ei ettevõtete ega tarbijate jaoks. ja ei saa rääkida sellest, et tarbija võib oma õigusi ühtemoodi kasutada igal pool. seetõttu ei ole ka üldsegi üllatav, et mõnikord kaupmehed otsustavad, et nad ei müü oma kaupu teiste riikide tarbijatele praegu tegelevad piiriülese müügiga vaid kakskümmend üks protsenti Euroopa Liidu eh, jaemüüjatest ning neist Neist, kes ei müü on, on viiskümmend protsenti öelnud, et nad oleksid huvitatud piiriülesest müügist, kui eh, vastavuskulud oleksid madalamad. eile ja ka täna toimub Brüsselis eh, tarbijakaitse tippkohtumine, see on esimene kord, kus selline kohtumine toimub seal on tarbijate õigusi huvit-, äh, esindavad võrgustikud, äh, erinevad ettevõtted ja teised. ning seal arutatakse ka küsimust, et ettevõtted sageli keelduvad müümast oma kaupu teiste riikide tarbijatele ja sellest on saamas poliitiline küsimus, eriti just Ida-Euroopa äh, tarbijad Ida-Euroopa kaupmehed, vabandust, ütlevad sageli, et meid karistatakse selle eest, et me jõudsime turule liiga hilja ning samuti on tekkinud nii-öelda teisejärguline Euroopa tarbija. kuid poliitikuna pean ma ütlema, et turul ei toimu midagi lihtsat. ja iga üksikut turusignaali võibki tõlgendada poliitiliselt ma saan suurepäraselt aru, et nii tarbijad kui ettevõtted on segaduses. ja seetõttu nad ehk isegi ei soovi täielikult ära kasutada kõiki siseturu võimalusi. selles vallas kavatsen ma astuda samme, kuid kõigepealt tuleb küsida endalt kaks tähtsat küsimust. kuidas ähm, saame me parandada siseturu funktsioneerimist tarbijate jaoks ning kuidas saab tarbija paremini ära kasutada neid eeliseid, mis talle on ette nähtud? ma arvan, et ähm, kõigepealt tuleb meil tõeliselt avada Euroopa jaeturg ning ehitada üles tarbijate usaldus ja nende eesmärkide saavutamiseks ongi komisjon esitanud ettepaneku äh, vastu võtta tarbijakaitseõiguste direktiiv. seda direktiivi ei kirjutata ainult komisjoni kinnistes kabinettides, äh, vaid äh, viiakse läbi ka laiaulatuslik konsultatsioon, sellega tugevdatakse tarbijakaitset luuakse ühtsed äh, tarbijakaitseõigused ja tagatakse võrdne kaitse tarbijatele, ükskõik kust nad äh, midagi ostavad, kas siis online-poest või äh, kallilt kaubandustänavalt. Need teemad on kõigile kodanikele tähtsad ning ma arvan, et tarbija, ükskõik kas ta elab Prahas, Berliinis või Euroopas, tahaks osta kaupu ka mujalt, näiteks Kopenhaagenist, Ljubljanast, Pariisist, võib-olla mõnest äh, Kreeka väikelinnast, sest äh, mm, tarbijate valikuvõimalus on nende õigus. Ähm, see uus ettepanek on kõige tähtsam ettepanek, mis puudutab tarbijakaitse, mm, tarbijate õigusi, äh, kõige tähtsam ettepanek viimase kolmekümne aasta jooksul, see on suurepärane uudis Euroopa viiesaja mil-, viiesajale miljonile tarbijale ning äh, ta aitab äh, vähendada äh, koormust, mida praegu peavad kandma ettevõtted. ja see on eriti asjakohane ettepanek, võttes arvesse praegust majanduskriisi. tegemist on uue tarbijastrateegia nurgakiviga, millega püütakse ühest küljest maksimeerida tarbijate heaolu ning teisest küljest tuua kaasa kõrgetasemeline tarbijakaitse loomulikult saan ma aru, et praeguses globaalses finantskriisis ei piisa ainult sellest direktiivist. ma tahaks, et see oleks nii, kuid kahjuks ei ole ning samuti ei ole võimalik lahendada kõiki probleeme, mis tarbijatel on, kuid siiski on sellest tarbijatele mitmekülgset kasu, näiteks mm, kaupade tarnele kehtestatakse uued ranged reeglid. praegu teame me, et tarnereeglid on piiriülestele ostjatele kõige suuremaks probleemiks. uus ettepanek näeb ette, et kaubad tuleb tarnida kolmekümne päeva jooksul ükskõik kus Euroopas samuti kehtestatakse uued reeglid, mis puudutavad ähm, kahju, äh, kaupade kahjustamist või nende kaotsi minekut äh, transpordi ajal. ning äh, paljude liikmesriikide jaoks on see tõeline edusamm, sest nendes liikmesriikides on e-kaubandus järjest rohkem levinud, kuid kahjuks paljud tarbijad ei saa oma kaupu kätte, saavad need kätte kahjustatud kujul või liiga hilja. lisaks ei tohi enam äh, mingisuguseid kaudseid tasusid nõuda. Äh, üle Euroopa kehtestatakse nii-öelda neljateistpäevane jahtumisperiood, mis tähendab seda, et kauglepingutest on, äh, on õigus ka taganeda. ja see neljateistpäevane periood on kaks korda rohkem, kui praegu kehtib Tšehhi Vabariigis või Prantsusmaal ning mm, samuti on edaspidi keelatud tarbijalt automaatselt nõuda kindlustustasu või seda, et ta maksaks kiirema tarne eest. lisaks keelustatakse nõndanimetatud ukseläve äh, müük ja see uus äh, säte äh, hõlmab igasuguseid mm, müügivõimalusi, mida pakutakse teie kodus samuti on saavutatud suuri ette, edusamme kaugmüügialal. Mm, sisse on viidud uued definitsioonid, mistõttu on hõlmatud kõik kaugmüügilepingud ja see tõstab tarbijakaitset nii Ühendkuningriigis kui Taanis. lisaks on uusi sätteid läbipaistvuse asjus. kohe alguses tuleb tarbijale teada anda, milliseid garantiisid talt nõutakse, kas ta peab need garantiid maksma debit või, või krediitkaardi abil ning eh, tarbija võib edaspidi kauglepingust taganeda, kui ta lihtsalt saadab e-kirja eh, või eh, ka käsitsi kirjutatud kirja ja ta võib selle sõnastada nii, nagu soovib. lisaks on uus üle Euroopa Liiduline must nimekiri nendest ettevõtetest, kes kasutavad ebaausaid meetmeid, nii et edaspidi ei saa tarbija enam petta ähm, selliste sätete tõttu, mis on lepingus väga väikeses kirjas ning ähm, lisaks eelöeldule hõlmatakse ka veebipõhised oksjonid. minult on sageli küsitud, kas see uus ettepanek on pigem tarbija või ettevõtte sõbralik, justkui need kaks kontseptsiooni peaksid kindlasti olema omavahel vastandatud. mina isiklikult usun, et ähm, see, mis on hea ettevõttele, on hea ka tarbijatele ja vastupidi küsimus ei ole ju selles, et ma esit-, esindan IMCO-t, vaid selles, et ma esindan nii siseturgu kui tarbijaid. hästi toimiv turg on igal juhul tarbija parim sõber. ja selleks, et äh, turg saaks hästi toimida, on äh, tal omakorda vaja hästi informeeritud ja enesekindlaid äh, tarbijaid, kes ka oma rolli täidavad ma tahaksin rõhutada, et liikmesriigid ei peaks loobuma oma lepinguõigusest ning samuti ei kohusta uus ettepanek äh, liikmesriike loobuma oma juriidilistest garantiidest, mis puudutavad erinevaid teenuseid, näiteks ehitussektorit äh, või äh, digitaalseid teenuseid. igaüks võib ka edas-, iga riik võib ka edaspidi ette näha sellised garantiid, nagu nad soovivad mina usun, nagu öeldud, et äh, kõrgetasemeline tarbijakaitse käib äh, käsikäes ühtsete reeglitega. meil on praegu võimalik tõhustada äriajamist kogu Euroopa Liidus. meil on võimalik uuendada ähm, aegunud õigusloomet. see aitab kaasa tarbijate valiku suurenemisele ja tõenäoliselt alandab hindu. ning äh, ma jään ootama konstruktiivset koostööd teiega nii siseriiklikul tasandil, nõukogus kui ka loomulikult Euroopa Parlamendis. kuid lubage mul nüüd rääkida teisest küsimusest, mis on samavõrra tähtis. Euroopa Liidu tarbijakaitsereeglite jõustamine. Nendest reeglitest ei ole ju mingit kasu, kui neid siseriiklikul tasandil jõustada või kehtestada ei suudeta. komisjon teeb liikmesriikidega pidevat koostööd selleks, et direktiivid õigeaegselt ja korrektselt üle võetaks. kui äh, liikmesriigid on vastu võtnud vajalikud seadused, äh, siis aitab äh, komisjon riike aktiivselt ka selles, et nad saaksid õigusloomet rakendada ühtsel moel ma tahaksin tuua kaks näidet hiljutistest direktiividest, üks on ähm, ebaõiglaste äritavade direktiiv ja ebaausate äritavade direktiiv ning teine tarbijakrediidi direktiiv esimese puhul on õigusloome korrektselt üle võetud kõigis liikmesriikides peale kahe. Nende riikide suhtes alustatakse vajadusel rikkumismenetlust, kuid samaaegselt vaatame me ka seda, mil viisil on ülejäänud riigid seda direktiivi rakendamas. ja selle direktiivi ühtne rakendamine nõuab seda, et kõiki põhilisi kontseptsioone sellest direktiivist tõlgendatakse ühtemoodi ühesugustel juhtudel ning äh, samuti on väga tähtis kasutada selle uue direktiivi sätteid ka selleks, et hõlmata uusi äritavasid, mis äh, nüüd turul on tekkimas. ja ma kavatsen äh, mm, nende eesmärkide täitmiseks välja töötada vastavad juhised. Need juhised aitavad lahendada erinevaid tõlgendusprobleeme, mis ülevõtmisprotsessi jooksul on tekkinud ning samuti aitavad nad selgitada kõige tähtsamaid kontseptsioone direktiivis. lubage tuua mul üks näide ka tarbijakrediidi direktiivi kohta, see võeti vastu eelmise aasta aprillis. liikmesriigid peavad selle direktiivi siseriiklikku õigusse üle võtma kahe tuhande kümnenda aasta juuniks ning komisjon toetab neid selles. selleks on organiseeritud näiteks kaks töötuba, kus käsitletakse direktiivi ülevõtmist, üks neist toimus äh, kahe tuhande kaheksanda aasta novembris ning teine kahe tuhande üheksanda aasta märtsis Nende töötubade eesmärk oli, oligi just nimelt arutada, mismoodi neid direktiive, seda direktiivi üle võtta ning samuti on komisjon loonud interaktiivse circa äh, veebisaidi, mis on täielikult pühendatud direktiivi ülevõtmise küsimustele. see aitab hõlbustada diskussioone liikmesriikidega ning samuti parimate tavade vahetamist. mis puudutab direktiivi jõustamist, siis usun ma, et äh, Euroopa tarbijaid tuleb kaitsta selgete selgete ja konkreetsete reeglite abil ning neid reegleid äh, tuleb äh, jõustada tõhusalt ja ausalt. Mm, enamik ettevõtteid muidugi ongi ausad, kuid kahjuks mitte kõik. ning äh, need, kes, ähm, kes neile ette nähtud võimalusi kuritarvitavad, õõnestavad tarbijate usaldust ja just nende korrale kutsumiseks ongi vaja direktiivi tõhusalt rakendada ennekõike on see muidugi liikmesriikide vastavate asutuste ülesanne. Neile asutustele tuleb anda vajalikud ressursid ja pädevus, mille abil nad saaksid ähm, rikkumisjuhtumeid ähm, uurida ja rikkujad, rikkujate tegevuse lõpetada. Ähm, samas on, äh, on mitmeid äh, majandus- ja tehnoloogiaalaseid äh, muutusi, mille tõttu võib piiriülene tegevus muutuda keerulisemaks ja sellepärast ongi kõige tähtsam pöörata kohast tähelepanu tarbijakaitse alaste seaduste jõustumisele. ei piisa sellest, et meil on olemas hea reguleeriv raamistik, kui me ei püüa kontrollida, kas seda ka täidetakse. kuigi palju on ära tehtud, olen kindel, et palju on veel ka teha ja komisjoni peamine ülesanne on praegu vaadata, et erinevad sektorid eh, oma eh, jõustamistööd teeksid koordineeritult. kahe tuhande seitsmendal aastal kontrolliti kolmekümmend eh, lennupiletite müügipunkti ja tehti, koostati selline nimekiri punktidest, mida äh, kõik äh, lennupiletite müüjad peavad täitma. lisaks sellele viidi läbi ka uurimus, mis puudutab mobiiltelefonide teenuseid ja mis näitas et, et kaheksakümmend protsenti nendest veebisaitidest, kus müüakse äh, telefonihelinaid, võib-olla rikuvad Euroopa Liidu reegleid ja selle olukorra parandamiseks on komisjon pidanud äh, vastavate mm, veebipoodidega läbirääkimisi, et äh, vaadata, mismoodi seda olukorda võiks parandada. komisjon kasutab saadud kogemust ning äh, kavatseb välja anda vastava teatise, mis räägib tarbijakaitseõigustiku rakendamisest. see teatis peaks ilmuma juunis seal räägitakse peamistest selgunud probleemidest ja sellest, kuidas neid saaks lahendada et Euroopa Liidu äh, tarbijakaitseõigust äh, tõesti tõhusalt täidetaks. ning lõpuks tahaksime rääkida ka kahjude hüvitamisest. kuigi tarbijatel on õigus äh, saada hüvitist või kompensatsiooni, kui keegi on kasutanud nende suhtes ebaausat äritava, siis tavaliselt on kohtusse minek siiski väga keeruline, ennekõike sellepärast, et see on kallis sellepärast, et neile võidakse esitada vastuhagi või sellepärast, et kohtuasi kestab väga kaua ja see tähendab äh, seda et, et kakskümmend protsenti Euroopa Liidu tarbijatest ei hakka minema kohtusse, kui neile tekitatud kahju ei ületa tuhandet eurot. lisaks sellele ei tea tarbijad tavaliselt, äh, milliseid õiguskaitsevahendeid nad üldse saavad kasutada. ja see tähendab seda, et aina rohkem tarbijaid lihtsalt ei püüagi midagi ette võtta ega saa mingit kahjutasu komisjon on seda probleemi uurinud, on uuritud ka nii-öelda mitme isiku hagi esitamise võimalust, on läbi viidud erinevaid uurimusi ja internetipõhine konsultatsioon ning välja antud roheline raamat, millele me saime peaaegu kakssada vastust. ja kuigi erinevatel liikmesriikidel on erinevad hüvitise nõudmise võimalused, on kõigis neis plaanides ka teatud nõrkusi näiteks ei ole võimalik mitte kõigis liikmesriikides kasutada alternatiivset vaidluste lahendamise eh, mehhanismi. kohtuliku kahju eh, nõudmise võimalus on olemas vaid kolmeteistkümnes liikmesriigis ja sedagi kasutatakse harva. seega on võimalik olukorda tugevalt parandada ning roheline raamat, mille me välja andsime, on selleks ette näinud ka mitmeid võimalusi, näiteks alternatiivne vaidluste lahendamise mehhanism eh, ja ka kohtumenetlus milleks võib rakendada kas mittesiduvaid või siduvaid instrumente ja neid äh, elemente saab ka kombineerida. ma ei hakka seda lahkama üksikasjalikult, võin ainult öelda, et äh, konsultatsiooniprotsessi lõpptulemusena äh, kavatseb komisjon otsustada, milliseid samme astutakse edaspidi. ja tähtis on aru saada, et millise tee me ka ei valiks, on meil praegu võimalus, meil on võimalus muuta tarbijaõigused tegelikult kehtivateks. ja seetõttu jään ma ootama seda, et te toetaksite ka edaspidi tarbijakaitse äh, või tarbijaid puudutava õigustiku vastuvõtmist Euroopa Liidu tasandil ning selle jõustumist siseriiklikul tasandil, see on meie kõigi huvides. ma tegin nii kiiresti kui võimalik, see teema on meile kõigile tähtis, suur aitäh! suur tänu, volinik, ja nüüd on teil sõna, ma tahaksin tuletada teile meelde, et meil on siin äh, väga tähtsad äh, ametnikud, kahjuks on väga paljud meie parlamendikomisjoni liikmed oma kodupiirkondadesse tagasi pöördunud tänu valimistele, aga kaks väga aktiivset meie komisjoni liikmeid on siin kohal, härra Dubongu, härra Haabar, härra Lehte, härra Schwab äh, ja proua Krüüle, kes on kõik meie komisjoni täisliikmed ja härra Pašman, te istute tagareas, ma ei näinud teid, aga te olete ka siinkohal tegemist on aktiivsete täisliikmetega meie komisjonis, kes kindlasti ka osalevad tänases arutelus. kuna liikmesriikide parlamentide esindajaid on rohkem, siis äh, me otsustasime, et me anname sõna teile äh, rohkem ja ennekõike, niisiis annan ma sõna kahele liikmesriigi parlamendi esindajale ja siis alles Euroopa Parlamendi esindajale. ja kõigepealt härra Põlusi Maltast, palun ma.... suur tänu. mul on väga hea meel osaleda selle Euroopa tarbijaõiguse komisjoni töös. hiljuti minu koduriigis tuhanded Malta kodanikud kogunesid meie erakonna peakorteri ette, et kirjutada alla dokumentidele, et paluda meil algatada õigusprotsess parla-, meie valitsuse vastu. kuna nad pidid maksma registreerimise tasu ebaseaduslikult äh, märtsi eest kuni detsembrini eelmisel aastal. ja volinik Kovats vastas äh, minu kolleegile, kes siin kõrval on, esitades äh, sellekohase parlamendi sellekohase küsimuse volinikule meie valitsus ei ole äh, kohelnud õigesti tuhandeid Malta kodanikke, kes, keda pole informeeritud nende õigustest ja neil ei ole, neil ei ole räägitud ka kollektiivsetest abinõudest ega üldsegi abinõudest. ma arvan, et te olete nõus, kui me leiame, et tarbijaid tuleb kaitsta ka valitsuse igasuguse jultumuse eest. oluline on, et meil oleks süsteem, kus erahuvid ja valitsuse äh, huvid ähm, saaksid hinnatud täiesti sõltumatu organi poolt ja ainult selline sõltumatu organ, selline sõltumatu kogu saab äh, reguleerida äh, hindu, kui tegemist on näiteks kommunaalteenustega, äh, sealhulgas ka veeteenused, elektriteenused, samuti lennujaama maksud ja nii edasi ja nii edasi, kõik sellised maksud. sellist, neid süsteeme tuleb jälgida Äh, ja seda tuleb teha ühtlustatult kogu äh, liik-, Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigiga piirkonnas. ja siis veel, äh, energia hinna tõus astronoomiliste kõrgusteni, mis on põhjendamatu, sellises olukorras tavaline inimene, tarbija, klient peab olema kaitstud et ta ei langeks maksulisade ohvriks ebatõhusas valitsemissüsteemis. ja siis äh, te mainisite, et on vaja meetmeid tarbijate kaitsmiseks, ma juba rääkisin, kuidas Maltal lood on, aga informatsioon tarbijatele nende õigustest äh, ja abinõudest, mida ebaseaduslike juhtumite puhul saab rakendada. informatsiooni edastati liiga hilja. Äh, Malta valitsus ei informeerinud aastaid kestnud ebaõiglusest äh, mitte kedagi avalikkusest ja Malta rahvas ei teadnud asjast midagi ja kui minu kolleeg, endine Euroopa Parlamendi liige, ei oleks kirjutanud volinik Kovatse, Kovasile ega pöördunud tema poole, siis oleks tänaseni olnud need süütud tarbijad pimeduses. see on klassikaline näide sellest, kuidas tugev valitsus on astunud üles tarbija õiguste vastu. tarbija peab olema kaitstud, tarbijal peab olema vajalik informatsioon ja proua esinaine, ma arvan, et me peaksime heitma pilgu tulevikku ja täpsemalt paika panema, mida tuleb teha selleks, et meil oleksid konkreetsed otsesed meetmed ka valitsuste vastu, kui valitsused ei vastu eh, oma käitumises Euroopa tarbijaõigusele. suur tänu ja meie järgmine sõnavõtt ja siis eh, Euroopa Parlamendi liikme sõnavõtt, aga palun eh, piirduge oma sõnavõttudes kolme minutiga, sellepärast et ma tahaks võimalikult paljudele teist sõna anda vastasel korral võib tekkida olukord, kus mõned leiavad, et neile ei antud sõna. aga nüüd Prantsusmaa esindaja. kõnelejal on mikrofon väljas. Excusez-moi. Oui, merci Madame la Présidente. Euh, Madame le Commissaire, vous avez... Suur tänu, proua esinaine. Lugupeetud valinik. Te andsite meile oma vastusega pool vastust, kui te tegite oma algse sõnavõttu. kui me räägime tarbijate olukorra parandamist, siis me kõik toetame sellist algatust ja sellist direktiivi, aga täna jääb meile selline mulje, et äh, meie ambitsioonikate valikute tulemus, kui me räägime maksimaalsest ühtlustamisest, ei ole hästi tasakaalustatud ja tarbijate esindajatena on meil mulje, et tegemist on tekstiga, mis äh, pigem toetab tootjaid äh, kui äh, tarbijaid, mida te siiski oma kõne alguses eitasite. aga mõningad meie küsimusest on jäänud vastus, et me toetame tarbija toetamist, aga meie, meie eesmärgiks on luuda, luua Euroopa tarbimiskoodeks äh, aga rakendusmeetmed paistavad erinevates peatükkides olevat erinevad, siin on terve rida erandeid, mis on erineva reguleerimisalaga ja mõningates kohtades äh, kehtivad liikmesriikide meetmed, mõningates mitte ja oluline on ka see, mille, millega on tegemist, võtame siin näiteks ähm, ajalehed ja leiva, mis on igapäevased äh, tarbimisobjektid ja ja see, see teema te vastasite meile pooleliselt, aga, aga, aga pooleldi, aga, aga siis on veel ka nii-öelda varjatud äh, vigade küsimus, äh, mis äh, jäi vastamata, äkki võiksite seda täpsustada, samuti kollektiivsete abinõude küsimus, äh, mis minu arust ei ole piisav ja ma ei minu meelest paljud meetmed oleks pigem samm tagasi, võib-olla komisjon võiks seda teksti natukene parandada ja kohandada siiski. suur tänu ja nüüd annaksime sõna Euroopa Parlamendi liikmele, kõigepealt härra Haber, kes on Rahvapartei koordinaator meie siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis. tänu, proua esinaine, mina tahtsin kõigepealt kogu südamest tervitada kõiki meie liikmesriikide parlamentide kolleege, kes on täna siia kohale tulnud ja omalt pooltki lisada mõned kommentaarid selle kohta, mida, mis meie seisukohast on väga oluline selle toimiku juures. ma arvan, et üha rohkem oleme teadlikud asjaolust, et tarbija õiguse rakendamine koha peal ja kuidas tarbija ise oma õiguste kaitset näeb ja need mehhanismid, mida rakendavad erinevad liikmesriigid, on kõik olulised elemendid, mida tuleb arvesse võtta meie Euroopa ühtlustatud õigusaktide väljakujundamisel. ja loomulikult äh, komisjon viib läbi põhjaliku kuulamise ja konsulteerimise ja teie olete siin teinud koostööd omaenda parlamendis äh, kindlasti oma tarbijaorganisatsioonidega ja seetõttu on äh, ka meie arvamuste vahetused väga olulised. komisjon viis hiljuti läbi ebaõiglaste äritavade direktiivi ülevõtmise uuringu ja kogemused ja näited on erinevad ja te olete ehk ka sellest kuulnud ja teil on ehk teisigi näiteid. aga nüüd äh, minu sõnavõtu iva juurde. proua esinaine, te rääkisite, kuidas te olete teinud tööd tarbija õiguse direktiivi kallal ja ma arvan, et nüüd, kus me vaatame, milline on strateegia sellises lähenemises ja me vaatame, kuidas me saaksime selle küsimusega edasi minna, siis äh, ma kutsun teid üles kõiki aktiivselt osalema, väga paljud minu enda kolleegid Lordide Kojas teevad seda, aga esimest korda tahaksime juhtida tähelepanu sellele, on meil võimalus äh, vahetada arvamusi selle üle, kuidas tulevikus äh, oma tööd jätkata. ja ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ka komisjoni mõjuhinnangule ja meie enda uuringutele Äh, ja, ja küsida teilt, kas teie leiate, et meie praegu valitud suund on õige meie ja millised võiksid olla maksimaalse ühtlustamise kasutegurid koha peal tarbijate juures teie enda koduriikides ja milline on tarbijaorganisatsioonide arvamus seoses kasuteguritega ühtlustamises, kui meil on nüüd tegemist üha rohkem piiriülese kaubandusega ka? me ei tahaks, me tahame, et tarbijad tunneksid ennast kaitstud, et nad teaksid, et kuhu pöörduda abi saamiseks. ja ma leian, et meie tänane kohtumine on seetõttu asjakohane me peame oma äh, tööd jätkama ju ka pärast valimisi, võib-olla teiegi oma tööprogrammides võiksite siis sellele küsimusele rohkem tähelepanu pöörata ja meile omalt poolt informatsiooni edasi anda. nüüd proua Brändström Rootsist. suur tänu. üldiselt on, suhtub Rootsi sellesse ettepanekusse väga positiivselt ja Rootsi tahaks toetada ka täisühtlustamist me tahaksime, et äh, tarbijad oleksid äh, kaitstud. ja me püüdleme selle ettepanekuga ka selle poole. me leiame, et tarbijate kaitses ei saa mingisugust allahindlust teha kellelegi ja me ei tahaks, et meie tarbijate kaitse oleks ühtlustamise tulemusena äh, negatiivsem äh, või kuidagi kesisem. me tahaksime aga samas ära kasutada ühtlustamise positiivseid külgi ja tarbijakaitset kõikides liikmesriikides äh, ja ka piiriüleselt parandada me loodame, et olukord tõesti muutub paremaks tarbijate jaoks, aga samas ka kauplejate jaoks äh, ja see üldiselt suurendab piiriülese kaubanduse usaldusväärsust, viib omakorda suurema parema konkurentsivõimeni, paremate hindadeni ja me loodame, et äh, tarbijakaitse on võimalikult kõrgel tasemel, sellepärast et äh, see on kõikide huvides. selles direktiivis on mõned sätted, mis meie arvates jäävad siiski ähmaseks. võtame näiteks äh, kaupade ja teenuste ostmise. seejuures on väga oluline, et tekst oleks sõnastatud nii, et keerulised küsimused oleksid kõigile selged. see on oluline nii tarbijatele kui ka kauplejatele. me peame tagama selle, et äh, sätted ei ole mitte ühtlustatud, vaid ka selgemaks muudetud ja ka ette ennustatavad. ma arvan, et sellest oleks kasu just nimelt äh, kõigil ja see suurendaks ka piiriülest kaubandust. suur tänu, proua Sloveenia esindaja võib-olla hääldasin ma teie nime valesti, mistõttu äh, ütlen lihtsalt Sloveenia esindaja. Lepo pozdravljeni kolegi in kolegice. Slovenija se načelno strinja s cilji, ki jih. suur tänu, ka mina tahaksin tervitada kõiki kohaletulijaid. teha seda Sloveenia poolt. ma ei ole selle direktiivi projektiga päris üksikasjalikult tuttav aga ma arvan, et me ei saa mitte mingil juhul mõningate riikide kõrget tarbijakaitse taset ohtu seada. me oleme päris suure tulemusena saavutanud tõesti väga hea tarbijakaitse taseme ja ma arvan seetõttu, et me peame tegema kõik selleks, et selline tarbijakaitse tase Sloveenias näiteks ei muutuks nõrgemaks ja seetõttu on meil teatavaid reservatsioone selle direktiivi suhtes. meie esindaja on esitanud siia mitmeid muudatusi, mis on seotud kauba sõnastust äh, või definitsiooni samuti ka vahendaja definitsioon vajavad täpsustamist. Need on kindlasti meiepoolsed vältimatud parandusettepanekud. sellises dokumendis on igal juhul tähtis, et definitsioonid oleksid täpsed ja mõningates liikmesriikides terminoloogiat, äh, nagu näiteks lepingu sõlmimise terminoloogiat ei ole veel kasutatud. ja ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ka sellele, et sellistes dokumentides tuleks kasutada sellist keelt, mida mõistavad ka tarbijad sest et meie kõigi eesmärgiks on see, et tarbijad ise saavad tutvuda selle direktiivi sisuga. Sloveenia toetab loomulikult tarbijate kõrget kaitsetaset ka internetkaubanduses näiteks iseäranis, pidades silmas seda, et üha enam kaubavahetus toimub läbi interneti. aga ka selles küsimuses on meil teatavaid reservatsioone ja muudatusettepanekuid ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et direktiivi projektis on äh, otseseid vigu. tarbijad peavad saama ise valida, millisteid äh, nõudeid nad esitavad, milliseid abinõusid nad kasutavad siin on paika pandud äh, oma hierarhia, aga tarbijale ei ole antud äh, võimalust äh, täielikult vaba valikut langetada seoses oma esitatava nõudega. alguses me küll rääkisime sellest, aga mitte väga põhjalikult. samuti garantii küsimused garantii kestuse küsimus minu meelest vajavad veel täpsemat määratlemist. me tahame igal juhul kvaliteeti kõrgel hoida ja majanduskriisi tulemuses on just nimelt sellised küsimused palju olulisemad. härra Dubon, meie siseturukomisjoni esindaja proua esinaine, kallid kolleegid. ma ta räägiksin üsna samadest küsimustest, nagu rääkis minu kolleeg Helle Malcolm Harbour. kõigepealt ma tahaksin tänada eesistuja riiki ja volinik Kuunevad, sellepärast et nii eesistuja kui ka proua Kuuneva on selle küsimusega tegelenud äh, väga loominguliselt, äh, väga äh, innukalt ja sellist lähenemist on meil vaja ka tulevikus, kui me parlamendis asutlema, asume arutlema selle direktiivi üle, mis käsitleb tarbija õigusi. on selge, et tegemist ei ole teemavaldkonnaga, kus me saaksime saavutada suuri edusamme ilma poliitilise tahteta Äh, tegemist on väga poliitilise küsimusega. siis äh, veel minupoolsed kommentaariks. me oleme arutlenud sellest, selle küsimuse üle juba mõnda aega. meie ees laual on ka konkreetne ettepanek ja siin on, selles ettepanekus on üks äh, suur poliitiline pro probleem. nimelt me räägime siin täisühtlustamisest meie esindaja proua McCarthy on teinud meie ettepaneku, äh, aga me ei ole selle küsimusega veel lõpuni jõudnud, nagu Malcolm Harburgi äh, tähelepanu juhtus, sellega me jätkame tööd ja ka minu seisukohad ei ole päris paigas, aga, aga nagu öeldud, siiski minu poolt ka paar kommentaari tänases maailmas ei saa me ignoreerida majanduskriisi, ei saa me ignoreerida rahandussektori kriisi ja sellises olukorras Euroopa ei saa kasutada ettekäändena, et meil on loodud juba siseturg. me ei saa me, me, me ei saa unustada, et me peame selle nimel tööd tegema ka tulevikus. kui Euroopa tahab kriisile vastu panna, ja ignoreerida kriisi, siis sellepärast, et meil on suur õigusaparaat, õigustikuaparaat ja siseturg on mõeldud selleks, et suurendada tarbimist ja aga tarbijakaitse nimel tuleb kindlasti veel tööd teha, aga me ei tohiks samas saavutada, seada ohtu seda, mida me oleme juba praegu saavutanud, kuid sellises olukorras oleks meil vaja konkreetselt komisjoni uurimust selle kohta, millised on tagajärjed kõikides liikmesriikides, kui ma täis ühtlustamise direktiiv läheb läbi. nagu Malcolm Harbour ütles, on meil vaja kuulda kõigi arvamust ja võimalikult põhjalikult ja veel. siin on kohal kõikide parlamentide esindajad ja ma olen pööranud tähelepanu sellele, et väga paljud äh, parlamendid, liikmesriikide parlamendid äh, suhtuvad äh, negatiivselt komisjoni ettepanekutesse selles valdkonnas Saksa senat Äh, Prantsusmaa senat äh, ei ole valmis seda direktiivi toetama, sellepärast et äh, see seab ohtu meie siseõigustiku ja ma olen kindel, et ka Ühendkuningriigi ülemkoda lähtub samast seisukohast me püüdleme ju praegu selle poole, et võtta vastu Lissaboni lepe ja me ei tohiks äh, sellises olukorras jätta muljet, et äh, Euroopa Parlament üritab ignoreerida liikmesriikide parlamentide arvamusi. sellist muljet me ei taha mitte mingil juhul jätta. ja kui me räägime juba vastu võetud tekstide elluviimisest, siis see on tegelikult väga huvitav valdkond, ma arvan, et Euroopa Parlament võidaks palju, kui me mitte ainult ei töötaks uute tekstide väljatöötamise kallal, vaid vaataksime, kuidas juba vastu võetud tekstid on liikmesriikides ellu viidud. aitäh! Proua Tüperova, Tšehhi Vabariigist. Vážená paní předsedkyně, paní komisařko, kolegyně a kolegové tänan, proua esimees, volinik, mu daamid ja härrad. lubage, et kõigepealt tänan siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni selle kohtumise korraldamise eest siin on meil võimalik nüüd informatsiooni ja arvamusi vahetada selle väga tähtsa õigusakti üle. nimelt Eh, Euroopa Parlamenti ettepanekut, mis otsused puudutavad meie kodanikke. ma räägin teile Tšehhi Vabariigi senati seisukohtadest. Tšehhi senat on väga tähelepanelikult jälginud seda, kuidas eh, muudetakse Euroopa Liidu eh, tarbijakaitseõigustikku alates kahe tuhande seitsmenda aasta rohelisest raamatust ja senat koos Tšehhi valitsusega vastas ka nendele küsimustele, mis komisjon esitas oma rohelises raamatus juba tollal juhtis senat tähelepanu sellele, et kogu ettevõtmise eesmärgiks on ju õiguse lihtsustamine, aga seda ei saavutata, kui direktiiv ja muud instrumendid jäävad täpselt määratlemata ja tore, et meil on siin volinik kohal ja ma tahan nüüd teile esitada küsimuse, kas äh, komisjon võttis ühise tugiraamistiku arvesse siis, kui ta direktiivi koostas. direktiivi eelnõu üle arutati ka Tšehhi senatis, seda tehti kahekümne kuuendal märtsil viimati ja oma resolutsioonis toetas äh, senat seda, et toimub täielik harmoneerimine, ühtlustamine, et kaoks praeguste õigusaktide killustatus ning et tagataks kõrgel tasemel tarbijakaitse. senat tervitas ka seda, et tarbijaid hakatakse paremini teavitama. nüüd Euroopa Kohtu eh, kaasustest lähtuvalt leiab senat, eh, et ühesugused Euroopa Liidu tarbijakaitsenormid peavad tuginema hästi defineeritud ja tugeva järelevalvega süsteemile, et tähtis on, et tarbija oleks informeeritud, sest ainult nii saab ta teha õigeid otsuseid. ka siis, kui ta kaupleb piiriüleselt ja lõpetuseks tahaks soovida praegusele parlamendile ja järgmisele parlamendile edu selle õigusaktiga. loodetavasti selle dokumendi eesmärgid saavutatakse ja usk siseturgu tugevneb tarbijate hulgas ka siis, kui tegemist on piiriüleste tehingutega. suur tänu, nüüd Rootsi parlamendisaadik, palun. ma tänan tänan selle eest, et kutsusite meid siia ja suur tänu ka volinikule sissejuhatava kõne eest. enne kui ma parlamenti tööle asusin, töötasin ma just tarbijakaitse vallas ja ma kohtusin väga paljude isikutega, kes tegelesid tollal tarbijakaitse küsimustega ja ma tean ka, et on väga palju õigusakte, mille eesmärgiks ongi tarbijakaitse äh, ja ma olen väga uhked nende üle. sotsiaaldemokraadid on väga suurt töö teinud selles valdkonnas, et tõesti edasi liikuda tarbijate kaitsmisel. ja nüüd me kavandame kogu Euroopa Liidus tarbijakaitset ühtlustada, aga tähtis on, et selle tagajärjel tõesti ka mm, paraneks tarbijate kaitse, et sellest tõuseks tulu neile me oleme ära näinud nüüd direktiivi ettepaneku ja mõned aspektid on selles väga head, aga seal on ka mitmed riskid ja täieliku harmoneerimisega võib juhtuda ka nii, et äh, tarbijate kaitstus hoopis langeb. samas teistel jälle tõuseb kaitse. sellega tuleb tegeleda ja on veelgi muid aspekte, mida arvestada, keele erinevused, kultuuri erinevused, maksesüsteemid, turvalisus kõik need aspektid on väga tähtsad tarbijatele ja neid tuleb korralikult käsitleda. sotsiaaldemokraadid tahavad tagada, et Rootsi väga kõrged tarbijakaitsenormid jääksid jõusse, sest meie jaoks on see väga tähtis. suur tänu ja veel üks ähm, Rootsi saadik meie Euroopa Parlamendist. suur tänu ma tänan oma Rootsi kolleegi, enamus, mida ma tahtsin öelda, juba ütles ta ära. ka mina olen sotsiaaldemokraat Rootsist, aga ma tahan öelda, et on suurepärane, et me siin Euroopa Parlamendis saame nii palju ära teha just tarbijakaitseks. see on väga tähtis ja volinik Kuneva minu arvates teeb suurepärast tööd ja me oleme väga rõõmsad selle üle, et niivõrd aktiivne olete ja nii head koostööd teete Euroopa Parlamendiga kui me tahame, et meil turg tõesti oleks edukas, siis on vaja, et meie tarbijad oleksid mm, õnnelikud ja et nende huvid oleks kaitstud. tähtis on, et tõesti maksimaalne kaitse oleks tagatud meie tarbijatele ja mul on suur heameel selle tarbijakaitse direktiivi üle, sest asjad lähevad õiges suunas ja parlamendi sotsiaaldemokraatidel on hea meel ka selle üle, et me oleme nüüd aega juurde saanud, sest väga palju tuleb veel ära teha ja väga palju tuleb läbi arutada, nii et aega on vaja selleks leida ja nagu härra Harbor ütles, on vaja kokku kutsuda ka liikmesriikide eh, tarbijakaitseorganisatsioonid kõigepealt kolleegid on juba palju ära öelnud kõige selle kohta. meie sotsiaaldemokraadid tahame ühtlustamist, me arvame, et see on tähtis, aga samas ei tohi mingil juhul kusagil nõrgeneda tarbijate kaitse, on vaja tagada maksimaalne tarbijakaitse. mitte mingil juhul ei tohi see langeda, nõrgeneda. kui me räägime majanduskriisist, finantskriisist, milles me praegu oleme, siis võib-olla nüüd hakkavad inimesed mm, võib-olla leidma, et võib-olla mm, panganduses ei ole asjad olnud piisavalt head ja hakkavad rohkem selle üle mõtlema. ma tänan. härra Voldakis Kreekast saab järgmisena sõna Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ενδιαφέρουσα εισήγηση. Ma tänan. Tänan ka selle kutse eest siia kohtumisele. Äh, tänan äh, kuuldud sõnavõttude eest, tänan äh, voliniku sõnavõtu eest. selge on see, et liikmesriikide õigusaktid ja need neli direktiivi, mis tarbijakaitse vallas praegu jõus on, see killustatus, mis praegu valitseb, kahjustab tarbijat ja tarbijakaitse ei ole seepärast piisavalt tõhus ja selge on ka see, et on tõkkeid piiriüleste kaupade liikumise teel ja komisjon on nüüd asunud samme astuma. mina leian, et direktiivi eelnõu tekst praegusel kujul paneb eh, rohkem rõhku nagu äriühingute nõuetele ja vajadustele piiriüleses kaubanduses ja arvestab vähem tarbijate huve. mina olen üks nendest, kes leiab, et tarbijate huvid ja äriühingute huvid ei ole ilmtingimata teineteisega vastuolus. tähtis on nad omavahel siiski eh, lepitada, kooskõlla viia ja sellest tõuseb tulu lõppkokkuvõttes kõigile ja lõppkokkuvõttes on ka nii, et äriühingute ja tarbijate õigushuvid peaksid eh, kokku langema. kui äriühingud võidavad, kui tarbijad võidavad piiriülestest tehingutest, loomulikult võidavad ka äriühingud sellest. nüüd ma ei tea, kas täielik ühtlustamine ikkagi tagab meile eh, maksimaalse kaitstuse. aastal kaks tuhat seitse Kreekas valitsus vaatas läbi tarbijaid kaitsvad meetmed ja tarbijakaitseseaduse. mina arvan, et meie riigi seadused on väga tõhusad, neil on väga lai kohaldusala ning seal nendes on sätestatud ka mitmesugused kuritarvituse vastased meetmed. nüüd, kui välja pakutud direktiiv vastu võetakse, siis osa nähtusi pärast seda ei leia enam käsitlemist kui kuritarvitused. tähtis on, et meil tõesti sünniksid sellised normid ja eeskirjad, mis kaitseksid tarbijad ja me arvame ka, et see, mida meil seaduses praegu käsitletakse kuritarvitusena, väärkasutusena jääb ka tulevikus selliseks, selliselt defineerituks ega kaoks meie õigusest. sest see kõik on ju mõeldud tegelikult tarbijat kaitsma, keda varitsevad mitmed ohud ja lõksud eh, tehingutes. me tahame, et tarbija saaks jätkuvalt kasutada neid seadussätteid, mis meil Kreekas praegu kehtivad ma arvan, et see on nii ka teistes liikmesriikides ning ma leian, et piiriülese kaubanduse areng on ülimalt tähtis. ja kindlasti see piiriülene kaubandus aitab meil jagu saada ka praegusest kriisist, samas eh, selleks, et soodustada piiriülest kaubandust ei tohi me lasta käest seda kaitstuse taset, mis mitmetes liikmesriikides siseturul on juba saavutatud. see kaitstus ei tohi kuidagimoodi nõrgeneda. sest see, mis praegu on, on hea tarbijatele ja lõppkokkuvõttes ka piiriülesele kaubandusele ja siseturule. kui tarbijad nüüd leiavad, et nende õigused hakkavad vähenema, et nende kaitstus on nõrgenenud, siis kaob neil ka usk turu vastu ning nad ei osale enam nii aktiivselt turutehingutes ja sellest oleks kahju kõigile osapooltele. tänu konsulteerimisprotsessile oleme me suutnud ettepaneku see muudatusettepanekuid teha, mis teksti paremaks muudavad. me ei taha, et kuidagimoodi nõrgeneks kaitstuse tase tarbijatel Euroopa Liidus. võib-olla peaks määratlema täpsemalt päevade arvu, eh, mille kestel võib lepingust taganeda. ja arvestades, millise kriisiga meil praegu tegemist on, siis võib-olla peaks selle peale mõtlema. järgmisena saab sõna Itaalia saadik. Grazie Presidente, grazie ma tänan, proua esimees ja tere õhtust kõigile. suurepärane on see, et Euroopa asutused tunnevad huvi mitte ainult selle vastu, et jälgida, kuidas praegu saavutatut ellu viiakse ja tagatakse, et tagatakse tõesti kõik see, mis on juba vastu võetud, aga väga tore on ka see, et uusi õigusakte kavandatakse see on kiiduväärt, eriti arvestades, et meil on praegu raske majandus- ja finantskriis ja sellepärast on väga tähtis, et me uuesti saavutaksime usalduse tarbijate hulgas ja äriühingute ja tarbijate vahel. me näeme, et piiriüleste tehingute arv üha kasvab, samuti piiriülene müük internetis kasvab ja mitte kõik ei ole mõistnud veel, kui suurt tulu sellised tehingud pakuvad. ja nüüd tänu internetile on ju juurdepääs palju suuremale kaubavalikule, kataloogidele ja interneti kaudu äh, kaasa on võimalik vähendada vahenduskulusid ja hindu aga samas, kui me oleme analüüsinud neid andmeid, mis meie käsutuses on, siis me oleme näinud, et tegelikult võiks selline piiriülene kaubandus internetis veelgi kiiremini kasvada, kui tõkked selle teelt kaotataks. interneti tehingutes samas on palju lihtsam petta saada ja öö, mitte alati ei ole tehingutes ära näidatud ka kohaltoimetamise kulud ning äh, alati ei peeta kinni kohale toimetamise ajakavast. samuti ei näe füüsilist kaupa oma silmaga. see kõik seab piirid ja probleemiks on ka see, et Euroopa Liidu õigu-, liikmesriikide õigusaktid on väga fragmenteeritud ja praegu on aluseks minimaalne ühtlustamine, mis tähendab seda, et iga liikmesriik otsustab ise, kas ta tahab äkki karmimaid meetmeid oma tarbijate kaitseks rakendada ja sellepärast on hetkel liikmesriigiti väga suured erinevused ja mõned liikmesriigid seetõttu ei saa suunata oma kaupu turgudele ja sellest kannatavad tarbijad. ma arvan, et meil on vaja täielikku ühtlustamist, et oleksid ühesugused süsteemid, selged süsteemid, mida oleks kerge ellu rakendada ning ka ei oleks arusaamatusi. nii et meil on vaja selgeid ja kõikehõlmavaid eeskirju. on veel üks valdkond, kus on vaja üle Euroopa Liiduliselt harm-, mm, ühtlustada, nimelt kui on tegemist mingi ebaausa kaubandustavaga, siis on vaja ette näha ka heastamismeetmed, mis oleksid ühesugused kogu Euroopa Liidus ja need niinimetatud grupihagid, kollektiivsed heastamismeetmed Eh, kollektiivne hüvitamine sellisel juhul, kui on tegemist olnud kuritarvitusega, peab olema. Eh, ma tervitan veel kord eh, volinikku. ma tean, et te kahekümne kolmandal aprillil tulete Itaaliasse ja ma olen ka siis ise seal, nii et väga tore on teiega siis veel kohtuda. proua Roitova on meie komisjoni liige ja samuti asepresident ja tema on ka järgmise kohtumise juhatajaks pärast eh, kohvipausi, aga nüüd eh, härra Schwab, Saksamaa saadik Euroopa Parlamendis saab sõna. ma tänan, proua esimees, kõigepealt ma tervitan eh, kolleege liikmesriikide parlamentidest ja ma leian, et on äärmiselt kasulik mõttevahetus meil siin toimumas. tähtis on, et kõik, kes töötavad Euroopas nende õigusaktidega, saaksid ka eh, esitada oma riigi seisukohad tarbijakaitse vallas. ja ma tahan, et tarbijat ei käsitletaks lihtsalt kui tarbijat, vaid ka kui töötajat või töövõtjat. ja sellepärast äh, tõusetub ikka ja jälle küsimus, et äh, keda me kaitseme ja teiseks, kuidas saavutada korralik tasakaal tarbijate ja äriühingute huvide vahel. Äh, teiseks ei saa tarbijat kaitsta sellega, et me paneme õiguslikud tõkked äriühingute teele ja tehingud ei saagi toimuda. me tahame ju vastupidi pakkuda tarbijale võimalikult laia toote valikut ja proua Kuuneva juhtis ka juba tähelepanu sellele, et meil on vaja äh, väga tähelepanelikult vaadata, ega direktiiv ei eemalda meid meie eesmärkideks ega muuda Euroopa Liidu üheks suureks McDonaldsiks, üheks äh, suureks äh, all tütarettevõtete ahelaks. tähtis on, et ka VKE-d suudaksid oma kaupu ja teenuseid pakkuda korralikult kogu Euroopa Liidu territooriumil ja ainult nii on võimalik tagada kaupade võimalikult suur valik, see ei tohiks kuhugi kaduda. ning meil on vaja teha kõik, mis meie võimuses selleks, et e, suurendada e, tarbija usku sellesse, et tema huve kaitstakse kõikjal Euroopa Liidu territooriumil. aga loomulikult jäävad mõned lahendamata õiguslikud küsimused, kes on õiguslikult vastutav, mille eest. siin tuleb meil kokku leppida omavahel liikmesriikide parlamentides. aga me ei taha, et kõik elemendid kõikides liikmesriikides lõppkokkuvõttes muutuksid kohustuslikuks ka kogu Euroopa Liidu territooriumil. meil on vaja ikkagi koos läbi arutada peamised põhimõtted ja kontseptsioonid ja vaadata, mis on kasulik kogu Euroopa Liidu tarbijaskonnale. ja kui mõnedes liikmesriikides võib-olla on vaja selleks teha paar muudatust, mis ka võib-olla nõrgendavad tarbijakaitset, siis olgu nii. aga ma arvan, et just sellele tuginedes me peaksime asju arutama mõtlema peame selle peale, et kuidas direktiiv hakkab välja nägema nii, et ta kaitseks kõiki Euroopa Liidu kodanikke. aitäh. suur aitäh, daamid ja härrad. mul on väga hea meel, et tänane kohtumine on korraldatud. ja kõigepealt tahaksime öelda, et ilmselt ei kahtle meist keegi et Euroopa Liidu turu toimimine on meile kõigile tähtis ja selle toimimiseks ei ole vaja tagada tarbija äh, kaitsepoliitikat mitte ainult äh, siseriiklikul, vaid muidugi ka Euroopa Liidu tasandil. kui me räägime müüjast ja tarbijast, ettevõttest ja tarbijast ja sellest, äh, mismoodi nad omavahel lepingu sõlmivad ja kuidas kaupa võib reklaamida, siis analüüs on näidanud, et kui see uus ettepanek nüüd vastu võetakse, siis äh, poole aasta pärast kantakse osa riske lihtsalt äh, tarbijale üle ja seetõttu võib-olla me võiksime uuesti mõelda, kas äh, see ettepanek on õigustatud. võib-olla ei ole lepingutingimused siin korrektselt sätestatud. teiseks, tarbija ja ettevõtte vaheliste suhete puhul on tähtis ka mitte häirida ettevõtte tööd. tarbija seisukohast on muidugi vaja kindlustunnet ja usaldust, aga me peame mõtlema ka ettevõttele, ettevõte loob usaldust kvaliteedi abil. ja kolmandaks tahaksime rääkida õiguslikust keskkonnast, mis puudutab tarbijakaitset. ma toetan neid, kes ütlevad, et äh, selline õiguslik kaitse peab olema nii lihtne, et tarbija seda hõlpsasti mõistaks ja muidugi ma mõistan, et tarbijatel on väga palju ootusi, aga selline juriidiline õhustik ei tohi kaasa tuua ebaõiglaselt suurt koormust ettevõtte jaoks, sest kokkuvõttes tekivad siis majanduslikud tagajärjed. kui äh, see koormus on ettevõtetele väga suur, siis tõusevad kaupade teenuste hinnad ma arvan, et kõige tähtsam on ettevõtte ja tarbija vahelise suhte puhul vaadata teavitamist. tarbija peab saama õiget teavet selle kohta, milliseid kaupu ja teenuseid talle müüakse. kokkuvõttes tahaks ma öelda, et turu jälgimine, uute reeglite kehtestamine ning nende reeglite mõju hindamine peab kõik toimuma ühesuguste standardite alusel ainult siis on võimalik neid reegleid ka ühtselt äh, rakendada kogu Euroopa Liidus. kui reegleid tõesti ühtemoodi tõlgendatakse, muutub meie kõigi elu lihtsamaks. ma tahaksin äh, toetada ka ettepanekut, mille alusel on vaja edaspidi tarbijaga konsulteerida, sest äh, see, sest see ettepanek puudutab ju tarbijat. aitäh ja sõna saab Austria delegaat lugupeetud äh, esinejana, lugupeetud äh, volinik, kolleegid. Euroopa ja ka liikmesriikide parlamendid. Äh, neil on tarbijakaitsekomisjonid ja mina juhin tarbijakaitsekomisjoni Austrias. loomulikult on tarbijakaitse väga tähtis teema ja selle teemaga on äh, seostunud erinevaid probleeme nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. meie usume küll, et on vaja üle-euroopalist direktiivi, mis harmoneeriks teatud elemente. siiski on keeruline taotleda maksimaalset äh, ühtlustamist, sest see võib äh, töö kvaliteeti hoopis halvendada, mitte parendada. on selge, et äh, millegi võitmine tähendabki alati millegi kaotamist. vaadakem kas või liikmesriikide pretsedendi õigust. seega ma arvan, et mõistlik oleks jääda minimaalse harmoneerituse juurde päritoluriigi äh, tingimusi arvestades me liigume praegu edasi küllalt väikeste sammudega ja nagu me täna juba kuulsime, on sellistes valdkondades nagu lepingust taganemine või kaupade tagastamine praegu kehtivad erinevad tähtajad. me kuulsime, kuidas osad riigid loevad kalendripäevi, aga teised tööpäevi. näiteks seda oleks mõistlik harmoneerida ja samuti peaks olema võrreldavad gaasi, elektri ja bensiini hinnad ja ka kindlustuse müümise tingimused ja hinnad. praegu see nii ei ole, vähemalt mitte kõikjal. ja sama lugu on ju lennupiletitega ja lennujaama maksudega. mõned nendest küsimustest võiks küll läbi vaadata ja neid ühtlustada kuid äh, kindlasti ei saa ühtlustada kõike algusest lõpuni, sest siis tekivad probleemid. aitäh, proua Rüüler, kes on äh, roheliste koordinaator meie komisjonis, palun. Äh, suur aitäh, ka mina olen rõõmus selle üle, et me saame täna seda mõttevahetust pidada, ma ei ole veel otsust teinud ma arvan, et komisjoni algatus on iseenesest väga hea, et see on äh, ka oluline algatus. nüüd on äh, õnnestunud oma komisjoni siseselt luua üks töörühm, mis hakkab neid küsimusi vaatama põhjalikult. tänasest mõttevahetusest on meil väga palju kasu, sest äh, see annab meile võimaluse detailselt aru saada, millised on probleemid. meil tuleb selgemalt seletada subsidiaarsuse, proportsionaalsuse äh, põhimõttele, ähm, põhimõttega arvestamist, äh, mis juhtuks, kui meil oleks maksimaalne harmoneeritus. ja kui liikmesriigid seda ei soovi, kui nad tahavad minimaalset harmoneeritust, äh, millist nõu neile siis anda? tõepoolest, täielik harmoneeritus tekitab sellise probleemi, et liikmesriigil ei ole enam paindlikkust, ta ei saa reageerida kiiresti turu muudatustele ja see kahtlemata on, on puudujääk, kuid samas on täielikul harmoneeritusel ka suur eelis, see kaotaks igasuguse turu killustatuse. seega oleks mõistlik neid küsimusi vaadelda väga põhjalikult. kahju, et komisjoni tekstis ei ole piisava põhjalikkusega käsitletud kõiki puudusi ja eeliseid, mis liikmesriikide jaoks tekivad. ma loodan, et tänane mõttevahetus aitab meil neid puuduseid ja eeliseid paremini mõista Euroopa Parlamendi liige võtab subsidiaarsuse proportsionaalsuspõhimõtteid kahtlemata tõsiselt. nii et direktiivi tuleb alati hinnata nende põhimõtete täitmise valguses. rakendusala aga tuleks uuesti läbi vaadata, sest kui me direktiivi rakendusala liigselt piirame, siis killustatuse probleem ei kao. aitäh! proua Kopenmaier Austriast. vabandust, härra Kopenmaier. suur aitäh, äh, proua esinaine. ma toetan rahvusparlamentide liikmeid, kes on öelnud, et tõeline harmoneeritus võib osutuda kahjulikuks. näiteks Austrias juba on väga kõrgetasemeline tarbijakaitse ja me tõepoolest kardame, et maksimaalse harmoneerituse puhul äh, tekivad äh, probleemid, et hakatakse õnnestama seda, mis meil juba olemas on. minimaalne harmoneeritus selle direktiivi valguses oleks oluliselt mõistlikum lahendus Austrias ei saaks muidu säilitada olemasolevaid seadusi. ja see oht on tekitanud juba palju hirmu ja ka palju vastuseisu. me leiame, et järk-järguline reguleeritus oleks parem. kindlasti tuleks arvestada riikide erisustega, kasutada diferentseeritud äh, lähenemist, harmoneeritust mitte rakendada kõigis sektorites ja kasutada minimaalset harmoneerituse taset eriti siis, kui me räägime tarbijakaitseõiguse sätete harmoneerimisest, siis tuleb olla väga ettevaatlik. ei äh, tohi tekkida olukorda, kus äh, seda kasutatakse ära majandusliku liberaliseerimise äh, huvides. meie Austrias oleme kindlasti selle poolt, et säilitada minimaalne harmoneeritus võib-olla teatud kontseptsioonid siseriiklikus õigussüsteemis vastavad ka maksimaalse harmoneerituse nõuetele, näiteks kui me räägime müügist. teatud sätted. Äh, teatud sätteid tuleks küll muuta näiteks selleks, et me saaksime hõlmata ka internetimüüki ja välja jätta üldised lepingud ja lisaks lepingust taganemise või nii-öelda jahtumisperiood. tuleks vaadata taganemisperioodi pikkust, teatud riigid peaksid seda siis muutma ja öö, teatud teisigi vorme tuleks uuesti vaadata, me ei tohiks, me ei tohiks luua liigset konkurentsi. Wer ist der schützenswertere und das ist auf alle Fälle der Verbraucher? ja telefonimüük on oluline ja me peame igal juhul ka saavutama hea tasakaalu. mõtelgem, kes on ära teeninud rohkem ja suurema kaitse, tarbija loomulikult tarbijat tuleb meil kaitsta iga hinna eest. me peame looma sellised tingimused, et ka internetiturg hakkaks toimima hästi. kui meil on olemas oma eeskirjad, siis eeskirjadest lähtuvalt saame me toetada innovatiivseid uusi ettevõtteid, seejuures tagades tarbija kaitse, mis omakorda toetab tarbija usaldust ettevõttesse. me peame ju silmas pidama siiski kodanike Euroopat ja kui meil see õnnestub direktiivi kaudu, siis kaitseme me ka turgu. tegemist on tegelikult üsna keerulise teemaga ja samas väga tähtsa teemaga. ma soovin edu kõigile neile, kes selle toimiku kallal töötavad, iseäranis soovin ma jõudu komisjoni töö talitustele. Portugal, palun. Obrigada, eh, senhora presidente, senhora comissária, eh, caras e suur tänu, eh, proua esinaine, volinik, kallid kolleegid kõigepealt suur tänu selle kutse eest tänasel üritusel osaleda ja algatuseks tahaksin ma öelda, et see direktiiv, mille üle me täna arutleme, on väga tähtis samm edasi tarbijakaitse valdkonnas. aga sellegipoolest on mul mulje, et meil on siiski veel päris palju tööd teha jäänud ja me pole saavutanud veel päris õiget tasakaalu. ma arvan, et õigusaktid tuleb muuta kodaniku lähedasemaks ja Euroopa otsuste tegemise protsess tuleb ka tarbijatele lähemale viia. samuti tuleb paremini edastada informatsiooni õigusaktide kohta. minul on üks päris konkreetne mureküsimus. Äh, nimelt eksitav reklaam. eksitav reklaam nii toodete kui ka teenuste kohta selline reklaam viib sageli tarbijad väga keerulistesse olukordadesse. pangandus, ettevõtted, rahandusettevõtted on asutused, mis on äh, näiteks edastanud äh, eksitavat reklaami, mis ei äh, sisalda piisavat informatsiooni ja mõnikord viib lausa pettum, pettuse ja äh, inimeste ärakasutamiseni äh,. mulle valmistab see tõsist muret, sest et see eksitav reklaam on probleemiks paljudes liikmesriikides ja mind huvitab, milliseid meetmeid me saaksime võtta Euroopa tasandil selleks, et seda ära hoida. me peaksime selgitama selliseid, selgitama, milliseid meetmeid saab liikmesriikides rakendada ja me peaksime selle toimingu kallal töötades mõtleme ka, kui kiiresti me saame selle äh, direktiivi ellu rakendada, sellepärast et äh, igasugused äh, tarbijakaitse abinõud äh, peaksid olema kiired. tarbija peab alati olema meie tähelepanu keskmes. meie kolleegid siin eelistavad meie külaliste külastamist, kuulamist, seetõttu anname sõna Läti esindajale, mitte Euroopa Parlamendi esindajale. ja tsienima komissar Skunzi, tsienima preksõdajataja Skunzi, tsienime <clears throat> suur tänu, lugupeetud volinik, proua esinaine, vastatud komisjoni liikmed. kõigepealt tahaksin ma tänada siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni Euroopa Parlamendis, et meid on kutsutud täna sellisele arvamuste vahendusele. tarbijakaitse küsimuste üle arutamine on väga oluline Lätis on meil oma õigusaktid, mis tagavad tarbijakaitse. esimene tarbijakaitse seadus võeti vastu tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal ja selle aluseks olid Ühendkuningriigi kogemused. me siis ammutasime Ühendkuningriigi õigustikust inspiratsiooni. meil on oma tarbijakaitse, meil on ka oma tarbijakaitse amet, mis järgib, mis selles valdkonnas toimub. direktiivi kallal toimub ka praegu tarbija äh, kaitseametis äh, arutelu ja me oleme vaadanud, äh, kuidas see sobib meie süsteemiga, on valdkondi, kus me tänu direktiivile, kus me, meie tarbijakaitse on kõrgemal tasemel kui direktiivis, näiteks kui me räägime kaugmüügist ja taganemisperioodist siis äh, meil on äh, neljateistkümnepäevane periood ilma igasuguste sanktsioonideta ja direktiivis on ette pandud siin seitse päeva, nii et nagu te näete, meie tasandid on erinevad. Läti toetab maksimaalse ühtlustamise süsteemi, aga samas äh, tahaksime me rõhutada, et igal juhul tuleb selgeks välja tuua, et selle meetme vastuvõtmisega ei alandataks standardeid üheski liikmesriigis. kogemused on näidanud, et mitte alati ei ole tarbija õigused äh, tarbija õiguste puhul äh, tagatud tarbija vaba äh, valik ja maksimaalse ühtlustamise korral see sageli nii on, aga igal juhul Läti põhjal ma tahaksin öelda, et me tahame, me tagama kõrge tarbijakaitse taseme Äh, Lätis nagu ka Euroopa Parlamendis on arutatud kollektiivsete meetmete või tarbija igasuguste abinõude küsimust, näiteks võtame siin toidu etiketid, toiduainete etikettide küsimuse ja selle kohta on esitatud kaebeid eksitava informatsiooni pärast toiduainete etikettidel. samuti on äh, arutusel geneetiliselt moondatud äh, organismide kasutamine ja nendekohased märksed etikettidel. tarbijad leiavad, et neil oleks vaja rohkem informatsiooni ja et nende õiguseid äh, ei ole austatud. Lätis äh, esitati eelmisel aastal selle kohta arvamus ja me palusime ka ühtlustamistöös osalemiseks luba, sest et meie jaoks on oluline, et meie tarbijatel oleks igasugune võimalus saada kõik informatsioon, mida neil on vaja toiduainete kohta. Lätis ei peeta me oluliseks mitte ainult tarbijate ja too- ja kaubandusettevõtete vahelist suhet, vaid oluline on ka tootja mõnikord on just nimelt tootja see, kes saab tarbijale edastada vajalikku informatsiooni. pidades silmas praegust majanduskriisi, on minu meelest äh, iseäranis oluline see, et äh, kollektiivsete abinõude võimalus oleks äh, tagatud tarbijatele. rohelises raamatus peaks olema alternatiivne vaidluste lahendamise äh, Äh, mehhanism, selline mehhanism peaks olema ühtlustatud nii, et teiste liikmesriikide tarbijad saavad samuti seda vaidluste lahendamise mehhanismi kasutada. sedasama tuleb rakendada teenuste sektoris, see on tähtis ja meie meelest tarbijakaitse tase, mida direktiiv ette paneb, praegusel hetkel ei tohi mitte mingil juhul olla nõrgem me peame tarbijaid kaitsma, aitäh. Eh, Iirimaa, palun. lugupeetud esinejad, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, mul on väga hea meel, et ma saan osaleda sellel tähtsal debatil. ma olen kindel, et seda küsimust tuleb edasi arendada nii kiiresti kui võimalik. praegune majanduskriis on tekitanud teatud liikmesriikides protektsionismi kuid äh, väikeriigid, eriti need, kelle majandus on avatud, vajavad kaitset ja vajavad teadmist, et siseturg äh, toimib tõhusalt ja seetõttu arvan ma, et sellel uuel raamistikul on kahtlemata potentsiaali. tarbijate usaldus on ainus, mis aitab kaasa siseturu edasisele arendamisele. Iirimaa toetab nende nelja direktiivi äh, konsolideerimist. meil on vaja rohkem arendada piiriülest kaubandust ja aidata kaasa sellele, et tarbijad pääseksid ligi ka teiste riikide ettevõtetele. ja selleks tuleb kasutada olemasolevaid ja uusi meetmeid, et siseturgu tugevdada. kuid Iirimaal on samuti oma reservatsioonid, nendest on juba rääkinud Sloveenia ja Austria. ja ennekõike on ka meie mured seotud müügilepingutega meil on oma siseriiklikud sätted, need on juba ammu olemas. ja kui võetakse vastu see uus direktiiv, siis me leiame, et mõjutatakse negatiivselt iirlaste praegusi õigusi, näiteks mis puudutab kahjutasu taotlemist kahjustatud kaupade ostmisel ning kaheaastast ajapiiri, mis hakkaks siis kehtima pärast uue direktiivi vastuvõtmist, meil on praegu selleks ajapiiriks kuus aastat ja lisaks sellele äh, peatükk neli, seda on siin ka mainitud, on ehk liiga väheste nõuetega ega võimalda maksimaalset äh, harmoneerimist. meie sätted on äh, oluliselt üksikasjalikumad. ja me leiame, et Iiri õiguse jõuline äh, harmoneerimine maksimaalsel tasandil tooks meile kaasa probleeme ja võtaks meilt ära äh, kaitse, mis meil praegu olemas on. aitäh. mulle tundub, et nüüd on sõna palunud Peeter Hauk Bundestagist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe äh, lugupeetud daamid ja härrad, äh, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, kolleegid mina soovin teieni tuua Saksamaa seisukoha, kõigepealt ma muidugi tänan komisjoni ja ka proua voliniku ning IMCO komisjoni. suur aitäh selle eest, et on esitatud selline ettepanek uue direktiivi vastuvõtmiseks ja väga hea on, et me saame täna pidada debatti tarbija õiguste üle. kahtlemata on siseturule vaja sisse puhuda uus elu, me kõik usume siseturu toimimisse ja me kõik usume, et on vaja edendada Lissaboni strateegiat. meil on vaja ettevõttepõhist siseturgu. me ei taha, et meie siseturule tungiksid suured hargmaised ettevõtted, kes selle täielikult ette võtaksid, näiteks, üle võtaks näiteks McDonalds. vaja on, et ka VKE-del oleks mingid võimalused. mis puudutab tarbijaid, siis me tahame, et siseturg oleks midagi sellist, kus on äh, tõesti võimalik kaupu ja teenuseid äh, osta, mitte ainult äh, ei peaks olema tegemist äh, suure ruumiga, kus on võimalik vabalt liikuda, vaid peaks olema ka vabalt kaupu ja teenuseid osta. direktiivi puhul on aga mitmeid valdkondi, mille suhtes oleme kriitilised. kõigepealt äh, selle direktiivi kohaldamisala piiramine otsemüügi ähm, nii-öelda ukselävemüügi ja üldiste lepingutega. me leiame, et selles direktiivis tuleks hõlmata kõik tarbijakaitset puudutavad sätted. et meil oleks äh, vaja õigusraamistikku, mille abil kaitstakse kõiki tarbijate õigusi Euroopa Liidu tasandil. nagu teised liikmesriigid, nii leiame me ka meie, et äh, tegelikult oleks siiski vaja äh, täielikku harmoneerimist kui me räägime sellest, kuidas siseturus sätteid rakendada ja jõustada, siis peaksime me tarbijat aitama ja siseturu äh, kõigepealt lõpule viima. teatud sektorites oleks võimalik äh, täielik harmoneerimine saavutada, teistes sektorites ehk mitte, kuid oleks võimalik see saavutada üsna kõrgel tasemel. ja äh, liikmesriik saaks siis ikka kiiremini reageerida turu muudatustele. liikmesriigi tasandil on see alati lihtsam ja kiirem kui Euroopa Liidu tasandil, seega täielik harmoneerimine teatud sektorites ja osaline teistes sektorites. mis puudutab kaitsetaset, mm, see on samuti teinud äh, muret teistele liikmesriikidele, siis siin oleme jällegi kriitilised. Need äh, nõndanimetatud äh, must ja hall nimekiri rikkumisi toime pannud ettevõtetest. ma arvan, et siin me jääme tegelikult maha mitmetest liikmesriikidest, sealhulgas Saksamaast, kelle kaitsetase on kõrgem. ja kogu äh, komitoloogia ettepanek on samuti murettekitav. siis on võimalik äh, komisjoni tasandil vastu võtta uusi sätteid, mis eh, saaks eh, sisse panna musta ja halli nimekirja ettepanekusse, kuid tegelikult peaks selline pädevus olema komisjonil ja eh, seireõigus peaks olema parlamentidel ma leian, et direktiivi ettepanek ei ole täielik, et seda tuleks parandada ja muuta. ja et Euroopa tarbijakaitseõigus on tulevikus selline, mis tagaks tõesti kõrgetasemelise kaitse, kuid võimaldaks siseriiklikul tasandil ka teatud manööverdamisruumi, nii et äh, liikmesriigil oleks võimalik reageerida sellele, mis toimub tema äh, enda piires. suur aitäh! nüüd Lordide Koja nimel äh, Briti saadik, palun. mikrofon suur aitäh, ma teen lühidalt. lordide kojas on kavas läbi viia täielik äh, direktiivi uurimine, praegu oleme äh, me alles selle töö alguses ja täna olemegi me tulnud äh, siia selleks, et kuulata teiste seisukohti, aga ma tahaksin parandada vea, mis tehti subsidiaarsuse küsimusest rääkides. meie leiame, et meil oleks kasu direktiivist mis äh, nii-öelda koondaks äh, kogu Euroopa Liidu ja äh, mis, mis näeks küll ette täieliku harmoneerimise, kuid mitte praeguse direktiivi raames. sest ka meie leiame, et praeguses tekstis on tarbija õiguste koha pealt siiski mitmeid vigu mitmeid puudujääke ja praegu äh, minu erialakomisjon on seda direktiivi uurinud ja esialgsete uurimistulemuste põhjal me leiame, et kui see vastu võetakse, siis tegelikult tarbijad kaotavad osaliselt äh, kaitse, mitte vastupidi. Äh, juhul, kui neid probleeme direktiivi tekstist ei kõrvaldata ja teiseks, mis puudutab juriidilisi tagajärgi, ehkki sellest me räägime vist veidi hiljem, need tagajärjed võivad olla erakordselt keerulised ja teatud äh, valukohad tuleb kahtlemata kaotada enne direktiivi vastuvõtmist. kasulikum oleks olnud äh, see, kui me oleksime kõigepealt vastu võtnud valge raamatu. seda oleks olnud aega rohkem uurida äh, ja siin on nüüd sees peatükke, mida alguses ei kavatsetud sisse panna, eriti need, mis puudutavad teenuseid. aga neid asju ei saa lahutada, teenused ja kaubad käivad nagunii käsikäes ja kui need praegu lahku lüüa, siis tekivad tulevikus väga suured raskused. me oleme läbi rääkinud mitmete ettevõtete ja äh, tarbijate esindajatega ning äh, samuti tuleb rääkida juristidega ja ka tänane koosolek on meil olnud suureks abiks, aga ikkagi tahaks teha veel kaks märkust. kõigepealt, Euroopa peab kindlasti liikuma selles suunas, et vastu võtta üks ühtne direktiiv. aga praegune sisu, mida sellele direktiivile pakutakse, ei ole vastuvõetav enamikule liikmesriikidele, sest see võib kahandada tarbijate kaitset ähm, võrreldes ähm, praegusega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 on rõõmus selle üle, et me oleme täna siin äh, esindatud ja mina räägin Ungari valitsuse siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni nimel. meie oleme tarbijakaitset ja tarbijate usaldust püüdnud Ungaris äh, suurendada ja loomulikult oleme me vaadanud, mida peab parlament selleks tegema õigusloome vallas. see, kuidas seniseid ettepanekuid on rakendatud ja jõustatud, selle kohta arvame me järgmist. kui me võrdleme seda uut ettepanekut üheksakümne seitsmenda aasta ehk eelmise ettepanekuga, siis me leiame, et siiski on vaja suuri muudatusi. eelmise ettepaneku rakendamisest ei ole möödunud eriti palju aega ma ei tea, kas ma hakkan seda nüüd siin põhjalikult selgitama, aga võin öelda, võin öelda, et et me peame rakendusfaasides olema väga täpsed ja väga korrektsed. ja võib öelda, et need asutused, kes rakendamise ja jõustumise eest vastutavad, üldiselt on rahul ja üldiselt nad ka leiavad, et on vaja ajakohastatud reegleid, mida samuti tuleb väga rangelt täita. seega Ungari saab toetada komisjoni ettepanekut, me võime toetada maksimaalset harmoneerimist kui üldist kontseptsiooni, kuid see ei tähenda, nagu me oleme ka öelnud mujal, ehm, see ei tähenda, et me oleksime rahul kõikide eraldiseisvate sätetega või äh, leiaksime, et nende puhul ei jää mingisugust teistsugust tõlgendamisvõimalust. meil on teatud reservatsioone just maksimaalse harmoneerimise koha pealt, sest see võib tähendada, et kui mõnel liikmesriigil on rangem õigusloome, siis seda lahjendatakse. suur aitäh teile ja suur aitäh kõigile sõnavõtjatele. varsti jätkab teise paneeli juhatamist proua Roitova see kujuneb väga huvitavaks, sest äh, meil on kõrgetasemelisi eksperte. eile räägiti ülevõtmisest, teostamisest ja rakendamisest, aga enne kui me avame selle teise paneeli, tahaksin ma sõna anda ka proua volinikule, et ta saaks vastata küll väga üldiselt, sest ilmselt ei ole võimalik vastata kõigile eraldi. aga tähtis on, et äh, võimalus selle vastuse andmiseks üldse oleks ma arvan, et te kõik nõustute ja ka meie IMCO komisjonis nõustume, et tegemist on tähtsa Ähm, tähtsa õigusloomelise dokumendiga, kuid paljud liikmesriigid leiavad, et nende õiguslik kaitse tegelikult on praegu parem. sageli tõepoolest on liikmesriigi ja Euroopa Liidu seisukohad erinevad, aga meie peame leidma sobiva tasakaalu. nii et nüüd saab sõna proua Kuneva komisjoni nimel. mina kahjuks pean nüüd minema teisele koosolekule. aitäh! Really, very... suur aitäh ka teile, tõepoolest tegemist oli äh, väga väärtusliku keskusteluga. ja kinnitust leidsid äh, need ootused, mis mul alguses olid. üks selline ootus tõepoolest seisneski selles, et äh, mitmed liikmesriigid hakkavad väitma, et nende enda tarbijakaitse on kõrgemal tasemel, kui, äh, kui selles ettepanekus on ette nähtud. me ei räägi siin mitte ainult äh, nii-öelda põhjadimensioonist ehk Taanist ja Rootsist, kellel on väga head tarbijakaitseorganisatsioonid, aga me kuulsime näiteks ka Kreekalt ja Portugalilt, et nemad arvavad samuti. ja kui võtta see seisukoht ka lähtealuseks, siis me võime öelda, et eurooplastel üldiselt on väga kõrgetasemeline tarbijakaitse ja selle üle me võime olla uhked, see on hea. aga selleks meil ongi vaja ühtset Euroopa poliitikat, sest me elame üleilmastuvas maailmas ja ei piisa sellest, et teie enda riigis on kõik hästi. tarvis on näidata ka teistele, mida Euroopa arvab tarbijakaitsest ma tahaksin teile rääkida veel veidi oma tööst, nimelt pean ma läbirääkimisi Hiinaga äh, ja ma osalen üleatlantilises dialoogis USA-ga. ma tahaksin selle töö mm, raames öelda, mismoodi üldiselt on Euroopas tarbijakaitsega, milline on tarbijakaitse tase. kui ma proovin nii-öelda maha müüa lapi teki, mis koosneb kahekümne seitsmest erinevast äh, Ähm, ideoloogiast ja tarbijakaitsesüsteemist, siis ma võin öelda, et äh, osad, äh, teatud osad sellest tekist on, äh, on väga tugevad, kuid ma ei saa ju väita, et Euroopa Liit on ühtselt kõrge tarbijakaitse tasemega. mina volinikuna ei saa selliseid argumente kasutada ja seetõttu me jõuamegi huvitava tõdemuseni, me räägime kogu aeg üleilmastumisest, kuid me keeldume aru saamast, et selleks, et Ühendkuningriigi tarbija oleks hästi kaitstud, eh, siis on küll kena, et ta on seda oma koduriigis, aga see on tõesti ainult eh, esimene samm. ma olen teinud koostööd mitmete Ühendkuningriigi kodanikega, kes eh, on tulnud Brüsselisse, kes ütlevad, et nad on väga avatud, et nad tahaksid uurimist toimub mujal, kuid nad eeldavad siis, et ka seal on samasugune kõrgetasemeline kaitse, näiteks siis, kui nad tulevad äh, Brüsselisse või kui nad äh, lähevad Kreekasse. isegi kui äh, tarbija ei sõida mitte kuhugi, vaid istub kodus ja kasutab arvutihiirt, siis saab ta ikkagi ära kasutada Euroopa Liidu siseturu võimalusi, sest ta saab kasutada veebipoode. ja seetõttu tahaksin ma teile esitada sellise ülesande tarbija seisukohast moodustab piiriline kaubandus vaid kuus protsenti kogu kaubandus, kaubandusest. eelmisel aastal oli see üks protsent ja kui hakati läbi viima Eurobaromeetri uurimusi ja küsiti, miks ei taha äh, miks ei taha tarbija osta mujalt, siis äh, esimese probleemina ei toodud välja mitte keelebarjääri, mida oleks loogiline eeldada, äh, vaid öeldi, et Äh, tekivad arusaamatused, kas me lähme, äh, kui me lähme äh, puhkusele Hispaaniasse, Kreekasse või, või, või sõidame Inglismaale, siis tekivad vääritimõistmised ähm, reeglitega ja hindadega, ükskõik siis, kas jutt käib puhkuse ostmisest või televiisori ostmisest, aga reeglid on ebaselged. kui me tahame, et inimesed tunneksid ennast tarbijatena mugavalt, siis tuleb reegleid ühtlustada. kui me vaatame ettevõtteid, siis viiskümmend protsenti nendest ettevõtetest, kes praegu müüvad oma kaupu äh, veebipõhiselt omaenda koduriigis, on öelnud, et nad tahaksid neid müüa ka teiste riikide tarbijatele, kuid meie mõjuhinnang, äh, mis oli äh, väga põhjalik ja pikk, meie mõjuhinnang näitas, et kui ettevõttel jätkub julgust püüda öö, siseneda teise liikmesriigi eh, teise liikmesriigi eh, turule, siis peab ta eh, kulutama rohkem kui seitse tuhat eurot ja erinevaid liikmesriike on ju kakskümmend seitse. Need äh, kulutused, need tuhanded eurod äh, tähendavad väga suuri summasid ja kokkuvõttes maksab äh, need kinni ju tarbija, sest tõusevad hinnad. seega me ei pea rääkima mitte ainult sellest, et tuleb edendada Euroopa majandusest, majandust, et ei tohi olla liiga protektsionistlik, küsimus seisab ka muus. mul on väga hea meel, et Iirimaa esindaja avameelselt ütles välja sõna protektsionism, sest tõepoolest protektsionism Äh, võib tekkida, erinevaid protektsionism, protektsionistlikke meetmeid on võimalik äh, kasutada. Äh, kõiki ähm, asju on võimalik moonutada, sellepärast ongi vaja ettevõtteid kaitsta. kui me praegu neid ei kaitse, kui me ei kaitse ettevõtete äriajamisvõimalusi, siis lõpeb igasugune äriajamine üldse. see on kahjulik ka tarbijale vaja on, et siseturg tõesti toimiks, et ta toimiks meie huvides, seda ma püüangi saavutada. kui te küsite mu käest, kuidas, kuidas me saame seda teha, kui puudub usaldus ühisturu vastu, siis ma vastangi, et me võime eurooplastes kui tarbijates tõsta seda kindlustunnet ja ma kasutan ära kõiki neid nõuandeid, mida teie saate mulle anda. artikkel kakskümmend kuus, mis puudutab äh, hüvitisi ma tean, milline on praegu Ühendkuningriigi ja Iirimaa olukord, ma tean, aga me võime täpselt välja arvutada, et kui me läheme tagasi eelmise olukorra juurde, ehk siis tarbija võib taotleda, millist hüvitist ta soovib. me võime valida ka selle süsteemi, aga siis eh, peaks Äh, peaks seda tegema maksimaalse harmoneerimise äh, süsteemi raames, siiski enne tuleks välja arvutada, kas on tarbijale kasulik. Äh, selle süsteemi säilitamine ettevõtte seisukohast on kallis. Leedu kolleeg ütles, tõendamiskohustuse kohta, et tõendamiskohustus läheb ta küsis, millal läheb see üle ehm, tarbijalt ettevõttele, praegu on see pool aastat, kuigi direktiivis on välja toodud tõesti kaheaastane ehm, juriidiline, õiguslik garantii näiteks kuue aasta asemel, mis mõni, mõnes liikmesriigis kehtib, nagu siin öeldi, kuid tõendamiskohustus läheb üle poole aasta ehk kuue kuu pärast ja minu jaoks isiklikult oleks väga suur edusamm, et me saaksime kokku leppida nendes kuues kuus ja et saaksime kokku leppida, et sellest kuuest kuust saaks kaksteist kuud ehk üks aasta, sest see oleks tarbijale kasulik. kuid kahe versus kuue aasta puhul mul ei teki mingisugust ideoloogilist vastuolu. jällegi ma võin uuesti teiega läbi rääkida, ma võin teil paluda välja arvutada, mis see kõik maksab. nii et ka mul on teile küsimusi. mul on küsimusi, mida ma tahaksin esitada. välja arvatud Austria puhul sest Austria parlamenti sõidan ma viieteistkümnendal mail. ma tegelikult olen käinud veel paljudes parlamentides ja tunnen enamikke kohalviibijaid isiklikult, sest ma olen külastanud teie parlamente, kuid ma jään ootama seda, et ma saaksin teiega ka edaspidi rääkida Äh, nüüd mõned isiklikud vastused, sest ma arvan, et ma peaksin neid andma. kõigepealt äh, Prantsusmaa esindajale, keda samuti tunnen isiklikult. jah, ma tean, et direktiivi võib tõlgendada erinevalt, et seal, et sellega on probleeme. kas ma võin edasi rääkida? jah, äh, mul oli Prantsusmaa tarbijakaitseorganisatsiooniga kümne päeva eest väga konstruktiivne kohtumine, kus me leppisime kokku, et enamik Äh, direktiivi kohaldamisala puudutavatest küsimustest on tegelikult äh, tõlgendamisvead või tõlgendamisraskused ning järgnevate kuude jooksul me arutamegi Prantsusmaaga need läbi. näiteks Prantsusmaal on kindlasti võimalik äh, säilitada ebaausate konkurentsitavadega võitlemise praegune praktika, me koostame põhjalikumat nimekirja, mida me täiendame ja ma olen kutsunud mõned Prantsuse kolleegid ka Brüsselisse, kus me viime läbi poolepäevase ajurünnaku ja selle käigus äh, selgitame välja kõik probleemid ja katsume neid lahendada. Sloveenia kolleeg proua Grinšeli. Teile võin kinnitada, et Euroopa tarbijad võivad kindlasti kasutada ühtset optimaalset kaitse taset, mis puudutab hüvitisi, siis eh, seda me arutame, eh, seda ma ka teile ka ütlesin ja ma võin kinnitada, et ma suhtun avatult riigiasutuste eh, hõlmamist, mis puudutab ettevõtete definitsiooni. ja liikmesriikidel on võimalik praegu rakendada osa sellest direktiivist, näiteks seda osa, mis puudutab garantiisid ähm, eh, gaasi ja energia valdkonnas. mis nüüd puudutab gaasi, elektrit ja vett, äh, need ei ole tõesti äh, müügisätete all. Äh, neid tingimusi, mis üldiselt kehtivad müügilepingutele, siin rakendada ei saa, kuid üldiselt üldiselt on teenuste lepingud hõlmatud muuhulgas siis ka vesi, gaas, elekter, erinevad, erinev teave, mis tuleb anda enne lepingute sõlmimist ning äh, samuti on äh, juba hõlmatud väljaspool äriruume sõlmitud lepingud. see on hea algus, nagu paljud ka ütlesid. hiljem saan ma ilmselt selgitada ka seda, mida me teeme koostöös kolleegidega Energia peadirektoraadist. meil on äh, nüüd esimest korda toimunud äh, ka äh, vastav foorum, kus kohtusime kodanikuühiskonna esindajatega ja räägitakse ka harmoneeritud energiaalasest harmoneeritud dokumendist, mis ei muutu kohustuslikuks, kuid loob võimalused paremaks võrdluseks. siis see, mis puudutab sätteid väljaspool müügilepinguid Äh, teatud eranditega on äh, hõlmatud äh, müügilepingud, lepingu sõlmimise eelne teave ja muu, mida ma rääkisin juba gaasi ja elektri kohta. lisaks esitab komisjon varsti dokumendi, kus räägitakse mõju hindamisest erinevates liikmesriikides, sellest on kasu ka meile, selleks et äh, me saaksime paremini aru, milline on direktiivi tegelik mõju äh, praegu kehtivale siseriiklikule õigusele erinevatele, erinevates liikmesriikides. tõenäoliselt suur osa äh, väärarvamusi seejärel puruneb ja me näeme, et liikmesriigid tegelikult võidavad sellest direktiivist, et kõik võidavad ühisturu tõelisest toimumisest Äh, mis puudutab äh, ühist, äh, ühtset tugiraamistikku, siis me oleme teinud pika eeltööd, konsulteerinud avalikkusega ja me oleme leidnud, et see CFR, see ühine tugiraamistik on oluliseks me-, meetodiks, mille abil tarbijate arvamusi hinnata. me oleme läbi viinud mitmeid töötubasid ja paljudel juhtudel on komisjon saanud äh, seda äh, raamistikku ka otseselt kasutada, näiteks äh, nimetatud, eelnimetatud musta nimekirja koostamisel, millega kõik ei ole rahul, aga tõepoolest see põhineb sellel raamistikul. mis puudutab tarnetingimusi ja riski edasiandmist ja seda, et meil on vaja ühtset ähm, teavitamise, ühtset lepingu sõlmimise eelset teavet, siis sellest me samuti rääkisime Sloveenia ütles, et nõustub Rootsiga. meie ettepanek loomulikult põhinebki sellel, et äh, tarbijate kaitse peab olema kõrgetasemeline, teisiti ei oleks võimalik. aga meil tuleb olla realistlikud, me peame rääkima optimaalsest kaitsetasemest, mis oleks piisavalt kõrge selleks, et oleks võimalik jõuda konsensusele ning et ettevõtete kulud ei tõuseks liiga kõrgeks ma olen valmis rääkima ka garantiidest ja hüvitistest ja sellest, kuidas risk edasi anda selliselt, et kaitsetaset isegi tõsta. proua Pistrello, suur tänu teile. ma olen teie ettepanekuga täiesti nõus. ma jään ootama äh, seda, et me kohtuksime Roomas ja saaksime sellest edasi rääkida. aitäh teile nende kenade sõnade eest, need võivad imet teha ähm, ka minu koostöö puhul minu meeskonnakaaslastega. härra Bonlish Poolast, äh, vabandust, kui mõne nime hääldusega päris nii ei ole. ma olen teiega nõus, et tuleb leida sobiv tasakaal et äh, ettevõttele ei tohi panna liiga suurt äh, koormust, kuid samaaegselt tuleb jätkata tarbijakaitset. mis puudutab tarbijakaitset, siis minu talitused ja mina ise oleme pidanud äh, konsultatsioone tarbijakaitseorganisatsioonidega. me oleme välja andnud rohelise raamatu enne, kui me hakkasime selle direktiivi ümberkujundamisest ja harmoneerimisest rääkima. see konsultatsioon oli väga kõrgetasemeline. rohelisele raamatule saime nelisada vastust ja Austria kolleegile ja teistele tahaksin öelda, et seitsekümmend kaheksa protsenti ettevõtetest ei müü piiriüleselt oma kaupu, sest reeglid ei ole harmoneeritud. selleks, et meil oleks tõeline kodanikupõhine turu, turg, et meil oleks paremad hinnad ja isegi selleks, et suure kriisi ajal äh, tõsta töökohtade arvu, selleks olekski vaja ühtseid reegleid ja ma ei saa seada löögi alla ühtegi nendest ettepanekutest, sest need toovad kasu viiesajale miljonile tarbijale, seetõttu teen ma äh, endast oleneva, et see ettepanek tõesti läbi läheks ja et ta oleks võimalikult hea, suur aitäh teile äh, teie abi eest, meie püüame teha mm, oma tööd nii hästi kui võimalik ja praegu on tõesti väga tähtis, et seda turgu, ühisturgu nähtaks ennekõike kui tarbijate turgu. see on Euroopa Liidu siseturu lõpuleviimise teine etapp. kahekümne esimene sajand ongi tarbijakeskne, sest tarbija võib majandust muuta palju kiiremini, kui ta võis seda varem. ja seetõttu tuleb meil ära kasutada olemasolevat võimalust maksimaalselt, anda endast parim ja ma arvan, et äh, meie edasine koostöö kujuneb väga viljakaks, suur aitäh! suur tänu, proua Kunjeva, vastuste eest väga paljudele küsimustele. ma hindan kõrgelt seda, et te vastasite neile küsimustele väga põhjalikult. meie jaoks on ülimalt oluline äh, jagada nüüd need küsimused ja vastused välja ka kõikidele äh, parlamentidele mitte ainult meie komisjonile. ja ma palun, et Tšehhi senatist minu kolleeg Adolf Jilek ka nüüd veel lõppsõnaks üht-teist ütleks. Sorry, but I have a consumer summit, so that's, that's why I, I need to rush. Thank you very much. Eh, děkuji eh, Zuzaně Rojtové za... Ma tänan arutelu on olnud äärmiselt viljakas. me oleme kuulnud viimastest plaanidest ja Euroopa Parlamendil on täiesti selge, et läbirääkimised mm, saavad olema väga eh, rasked ja huvitavad ja soovin ka edu ehm, Euroopa Parlamendile lahkarvamustest ülesaamisel. me kuulsime, milline on asjade seis erinevates liikmesriikides ma arvan, et tarbijale on sellest suur kasu, sest me hakkame ju looma vajalikku õiguskindlust. ma kuulsin ka muredest ja kartustest. nimelt, et võib-olla see uus dokument hakkab hoopis nõrgendama praegust kõrget tarbijakaitse taset. ja heastamisvahenditest räägiti, et praegu on tarbijatel vaba valikuõigus, aga uues dokumendis jäävad sisse lüngad selle koha pealt. ja lõpetuseks kolleegid rääkisid siin ka lähimuspõhimõttest, subsidiaarsusest. räägiti sellest, et meil on vaja harmoneerida asjade seis kogu Euroopa Liidus. meil on vaja täielikku harmoneerimist aga samas on vaja leida tasakaal, ühelt poolt kaitsta tarbijaid ja teiselt poolt kaitsta ka meie äriühinguid. ja ma näen, et meie volinik on äärmiselt entusiastlik selle koha pealt ja ning loodetavasti on tal edu ja soovin omalt poolt ka seda edu. kõige tähtsam küsimus meie jaoks on see, kuidas leida õige tasakaal, tõepoolest. ja praegu äh, tasakaalu leidmiseks läheme kohvi pausile ja palun olge tagasi kell pool neli, kolm kolmkümmend. palun õigel ajal tagasi saabuda, suur tänu teile. kohvi on siin saalist väljas. Кто-то не может оторваться.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 who is here? Ah, just this is the just, first page. Yes, mm-hmm. so. Dear colleague, we need to start. kallid kolleegid, me peame alustama, võtke palun istet. suur tänu, et äh, olete tulnud ka meie teise vooru parlamentidevahelisel kohtumisel ja kõigepealt äh, tahaksin ma paluda Sonja Pauk-, Paukrtovat Tšehhi senatist tänada selle eest, et ta meid siia kutsus. tere pärastlõunat, daamid ja härrad! ma tahaksin teile edastada Tšehhi senati tervitused. mul on väga hea meel osaleda tänasel kohtumisel ning ma ei ole ilmselt ainus äh, kes ütleb, et see parlamentidevaheline kohtumine, mille IMCO komisjon on korraldanud, on tõesti suurepärane. väga oluline on rääkida esitatud direktiivist ning ootan põnevusega siis meie läbirääkimiste teist vooru. kallid kolleegid, ütleb proua esinaine, aega on meil vähe ja ma tahaksin tänada ühtlasi kohe ka Geraint Howellsit Manchesteri ülikooli õigusteaduskonnast, kes on siis äriõigustiku, tarbijaõigustiku ekspert. tere tulemast ka teile ning äh, paluksin siis teil tutvustada meile omapoolset kogemust äh, seoses äh, tarbijaseadustiku ülevõtmisega tulevikus liikmesriikide seadusandlusesse ning äh, see kõik on väga oluline ning pärast teie sõnavõttu siis äh, on aeg äh, küsimuste ja vastuste vooruks. härra professoril ei ole kahjuks mikrofoni. suur tänu, proua esinaine, suur au olla ainus mittepoliitikust kõneleja täna siin äh, vaid see näitab seda üles, et meil on suur vastutus ning samas ka suur kohustus mul ja raske ülesanne räägida ülevõtmisest ja rakendamisest kahekümne minutiga ainult terves Euroopas, kuid üritan anda endast parima, jätan võib-olla mõned detailid vahele, kuid õigel ajal siis võib-olla tuleme nende juurde tagasi. paluti mul eriti rääkida ebaõiglase äripraktika direktiivist näitena ülevõtmisest, rakendamisest ja jõustamisest kuid äh, ma arvasin, et toon mõneid näite, näiteid ka neljal teemal, mis on äh, siis äh, tarbijakaitse direktiiviga ette nähtud, ehk siis lävend, pikkus, müük ja ebaõigled tingimus, ebaõiglased tingimused meil on tegelikult kolm tõsist probleemi kõigepealt äh, probleemid mis on seotud euroopa liidu õigustikuga teised küsimused äh, mis on seotud äh, selle õigustiku liikmesriigis rakendamisega ning kolmas dimensioon on maksimum ja miinimum harmoniseerimise küsimus milline tee valida teoreetiliselt muidugi kõige olulisem on kolmas mõõde ja kõige olulisem seal äh,, huvitavam sellepärast, et üsna paljud elemendid selle kohta, kuidas me akiid rakendame liikmesriigid, riikides äh,, võib olla sõltuvuses selles äh,, tähendab äh,, neid on võimalik parandada tulevikus, kuid äh, valik maksimum või miinimum harmoneerimise vahel on tegelikult põhitähtsusega Euroopa Liidu ja liikmesriigi seadusandluse suhetes. ja väga oluline äh, on äh, minu meelest ka viidata selline, millised saavad olema suhted tarbija, õigustiku ja üldise seadusandluse vahel liikmesriigis. niisiis, äh, ma tahaksin välja tuua kõigepealt mõned need äh, küsimärgid Euroopa õigustiku ja kohaliku rakendamise vahel ja siis räägime juba maksimumharmoneerimisest üks küsimus mis kindlalt tuleb euroopa tasandil ära lahendada on see, et meil on vaja ühtseid definitsioone direktiivides ja rohkemates direktiivides kui need neli, mida, mis praegu on harmoneerimisel antud ettepanekuga need äh, küsimused näiteks nagu kuupäeva paika panemine ja nii edasi, need on kõik asjad, mis minu meelest võiksid olla paremini harmoneeritud ja teised arvavad ilmselt samuti ja kui oleks mo-, rohkem ühtsust Euroopa tasandil, siis on ilmselt ka suurem võimalus, et äh, liikmesriigi seadusandlus tundub ühtsemana Euroopa Liidu seadusandlust ähm, arvestades, sest äh, me peame selleks siis koonda-, koondama need erinevad puudujäägid Euroopa Liidu seadusandluses need välja tooma, mida liikmesriigid siis tahavad välja tuua ja mis nad näevad, on probleemiks äh, ühtsuse tagamiseks ja saavutamiseks äh, liikmesriigi seadusandlusega. enamus minu näidetest on pärit äh, suurepärasest Euroopa Liidu Law Companionist. siin on väga head soovitused toodud, näited pigem. see on hea infoallikas ning ähm, see toob välja väga paljud puudujäägid ja augud suisa, mis on sees siis Euroopa seadusandluses, mida liikmesriigid peavad lappima. paari sõnaga ka üldklauslitest Euroopa seadusandluses. kõigepealt, olles pärit Ühendkuningriigist, siis meie jaoks on see kõik äh, üsna uus asi. Äh, Lordide koda on võtnud vastu sarnase seadusandluse, kuid mõned mandri äh, kommentaatorid on ütelnud, et me ei ole saanud õigesti aru kontseptsioonist kui sellisest, kuid samas on sama suur oht see, et isegi kui need kontseptsioonid on tuttavad äh, liikmesriigi tasandil, hakatakse lihtsalt äh, kopeerima liikmesriigi seadusandlust, tõlgendades siis ühenduse seadusandlust ja mis on väga huvitav siin, on see, et uuringud on näidanud, et seitse liikmesriiki ei ole head, head, hea usuprintsiipi üldse endale sisse pannud seadusandlusesse ja meie olime muidugi väga mures Ühendkuningriik, sellepärast et kas me saime ikka õigesti aru, kuivõrd seitsmendast, seitsmest rakendusseadusest on see väljas. ja kui kaugele saab üldse harmoneerida? üldklauslite osas. Offseti kaasus on väga öö, oluline, sellepärast et selleks, et mõista, tähendab see otsus, kas tegemist on ebaõiglus, õiglase kohtlemisega, tuleb langetada liikmesriigis, arvestades kohalikku seadusandli, seadusandlust ja täpselt seesama juhtus ka Ühendkuningriigis ühe kaasuse puhul, millal võivad kohtud nõuda intressi teatud tehingute puhul nii et ühesõnaga harmoneerimine üldklauslite puhul jah, aga et kas see toob ka mingisuguseid praktilisi lahendusi? komisjon ütles, et äh, et võib-olla komisjon oma ettepanekutega natukene lihtsustab probleemi äh, üld, ähm, üldklauslid alati ei lahenda Euroopa üleseid probleeme ja selleks, et asjast selgust saada, peab aastaid veel ilmselt juristidega nõu pidama. liikmesriigi tasandil muidugi on regulatiivtraditsioonid väga erinevad. on riike, mis on tsiviilõiguse alla, panevad selle mõni kriminaalseadusandluse alla, mõned tavaõiguse alla meil on äh, ju väga selged traditsioonid selle kohta, kuidas seadusi rakendatakse. Euroopa Kohtu otsused lisaks sellele, mille sisu on ka see, et äh, Holland näiteks äh, seda seadusandlust ei ole õigesti rakendanud ja samas Rootsi lahendus oli lihtsalt panna lisaks see tekst äh, olemasoleva seadusandluseni, nii et me näeme, et väga erinevalt tehakse seda ja see meil tulevikus tuleb veel kummitama. ja muidugi näited äh, sulaselgest äh, ebaõigest rakendamisest teinekord on lihtsalt tõlgendused erinevad selles osas, mida ühenduse õigustik tegelikult siis nõuab ja lisaks sellele veel äh, rakendusega viivitused. Need on liikmesriigid ja direktiivid erinevad küll, need pikkused, kuid teinekord tuleb äh, märkida, et äh, viivituse taga on tegelikult soov asju hästi paika saada. võib-olla siin võiks olla näiteks äh, ebaõiglase äritegevuse direktiivi rakendamine Ühendkuningriigis, kus me väga traagil-, äh, kus me dramaatiliselt vahe, äh, muutsime oma seadusandlust ja ettevalmistav töö hakkas tegelikult enne direktiivi vastuvõtmist, aga ikka võttis see protsess tohutult aega. ja mulle pakub teatavat muret äh, viimastel päevadel dokumentatsiooni, dokumentides esinenud keelekasutus. nimelt räägitakse sellest, et mõnes liikmesriigid on justkui ähm, kuldanud üle seadusandlust, äh, et üritavad natukene liiga palju teha. kuid samas on akadeemikud öelnud, et äh, üritatakse lihtsalt leida kõige parem vorm äh, selleks, kuidas Euroopa õigustik võtta üle kohalike kontseptsioonide alusel, nii et me peaks olema väga ettevaatlikud selliste, sellise kriitika edastamisel ütleksin aga nii palju, et nii mõndagi positiivset on Euroopa liidu mõjus äh, tarbijakaitsele. tarbijakaitse äh, kõikides liikmesriikides, enamus liikmesriikides on täna tänu Euroopale märksa paremini tagatud. väga paljud nendest põhimõttelistest poliitikatest on joonde aetud äh, vastavalt Euroopa seadusandlusele. ja kui volinik Kuneva ütleb, et meil on probleem seoses tarbijakaitsega, probleem hiinlaste või ameeriklastega, Äh, mina ütleksin, et meil on piisavalt ühiskontseptsioone ja väga selge alus tarbijakaitsele selleks, et meil oleks enda väga selge mudel, kuigi võib-olla teatavaid erinevusi on liikmesriigi kontekstis muidugi esinenud. me peame leidma õige tasakaalu Euroopa Liidu ja liikmesriikide pädevuse vahel. ja tuleb mõelda ka sellele, et kas meid huvitab ainult tarbijaseadusandlus või tarbijalepingu seadusandlus või peaksime võib-olla mõtlema ka sellele, et me peaksime koherentsuse tagama liikmesriikide kontekstis, sellepärast et see tarbijakaitse sead-, seadusandlus eh, siis lepinguõiguse laiemasse konteksti sobiks. nii et tuleb otsustada, kas meie jaoks on oluline tagada see, et eh, tarbijakaitse seadusandlus kuhugi laiemasse konteksti ka sobituks tuleksin siis nüüd esimese näite juurde ebaõiglase äripraktika direktiivi osas. siin me näeme seda, et Ühendkuningriigis on see otseselt mõjutanud seda, kuidas me ebaõiglase äritavaga tegeleme. me oleme kakskümmend kaks äh, äh, seadust äh, eemaldanud selleks, et üle võtta ja isegi äh, me ei, tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksanda aasta äh, seadusandlus on tagasi võetud, see puudutab siis äh, kaubanduse kirjeldus, kaubandusalast seadusandlust. üldiselt on see kõik väga hästi vastu võetud, kuid meil on teatavaid probleeme tõlgendusega, mis on üldklauslite suu-, tähendab, kuidas üldklauslid omavahel kokku sobivad ja nii edasi lugesin ähm, märtsis Euroopa Parlamendis äh, Office of Fair Tradingu poolt edastatud äh, uurimust ja äh, nad räägivad sellest, et palju vigu on teinud kohalikud kaubandus Äh, kaubanduskontrolli ametid, äh, võib-olla on probleemiks see, et just nimelt tõlgendusega on probleeme ja neil võib-olla ei ole piisavalt vahendeid selleks, et minna kohtusse ka, kui on tekkinud äh, vaidlused, nii edasi. nii et me peame endiselt veel praegu pinda uurima, et kuidas praktiliselt see ettepanek hakkab mõjuma samas aga äh, see äh, ebaõiglaste äritavade direktiiv ja äh, reklaamidirektiiv äh,, nendega üritatakse siis reguleerida ettevõtja ja tarbija vaheliseid suhteid, kuid samas, kui me räägime ettevõtete vahelisest tavast, siis siin me näeme miinimum äh, harmoneerimist. justkui tarbijatel on vaja kõik ära harmoneerida, ettevõtetel ei ja minu meelest seda tuleb natukene täpsemalt selgitada. üks äh, probleeme seisneb äh, selles, et kas mitte ei tehta tarbijaõiguse seadusandlusest isoleeritud saart Äh, ja nimelt tekib oht, et äh, see seadusandlus äh, satub justkui nagu getoks, kui me peame mingisuguse varem valmis sõnastatud seadusandluse tooma sisse liikmesriigi seadusesse. väga hea uuringu on Euroopa Parlament läbi viinud selle direktiivi osas ja siin on näha, kuidas on rakendamisele suhtutud, suhtutud erinevalt. osades riikides nagu Austria ja Saksamaa Need on riigid, kus äh, varem oli juba jõus äh, sellised üldklauslid, mis katsid, katsid nii ettevõtetevahelisi suhteid kui ka ettevõtte tarbijavahelisi suhteid ja nad äh, jätsid selle ühtse lahendamise all, lahenduse, lähenemise alles ka nüüd, see muidugi tähendas aga seda, et äh, see ei olnud vastav Euroopa mudelile. Euroopa mudel väga selgelt eristab need kaks asja, ettevõtetevahelised suhted ja ettevõtte ja tarbija vahelised suhted. Äh, nii et jah, liikmesriigi tasandil oli neil kõik ühtne, kuid nad olid, äh, ei olnud enam harmoonias ülejäänud Euroopa seadusandlusega. teistes riikides Belgia, Prantsusmaa ja Itaalia otsustasid rakendada konkreetsed tarbija seadused, mis tähendas seda, et tõesti tekkis selline saar, mis oli äh, teistest õigusprintsiipidest justkui eraldiseisev ja see on probleem ja selle juurde tulen hetke pärast tagasi. ja ilmselt on tõsi ka see, et Euroopa Komisjon oli väga rahul selle ebaõiglase äritavade direktiiviga ja sellega, kuidas nad suutsid tagada maksimumharmoneerimise ja nad tahavad selle asja jälle ette võtta ja seda siis äh, tarbija õiguste, tarbija õiguste direktiiviga. Nad näevad, et probleeme on äh, rakendamisega, äh, rakendamismeetmete ulatusega ja liikmesriigid kasutavad ära liik-, direktiiviga pakutud võimalusi ja nähakse teatavat killustust ja kõik need näited on väga hästi ka Euroopa Ühenduse loo kompendiumis välja toodud ma räägiksin paari sõnaga ka põhimõtetest. mis saab siis, kui äh, liikmesriigid lähevad äh, direktiivi ulatusest kaugemale, kas see on probleem, kas seda üldse saab teha ja sellele on muidugi erinevaid vastuseid äh, erinevatest, erinevate kontekstide põhjal. kolm näidet. kujutagem ette, et direktiiv lõpuks katab ainult eelsõnastatud äh, lepingut. kas see tähendab seda, et liikmesriigid äh, saavad eraldi läbi räägitud lepingute üle pädevuse? enamus ilmselt arvavad, et jah. ja see tool aga mis, äh, kuidas siis on nende otsemüügilepingutega? minu meelest see oleks problemaatiline selles kontekstis, sellepärast et äh, sellepärast, et seal on pandud see kuuekümne euro piir, nad arvavad, seega siis kaubitsejad arvavad, et kui toode on alla kuuekümne euro, siis teda mingi seadus nagu ei katagi või lähevad teise liikmesriiki, kus, kus see, kus see nii on, tekib küsimus, et mis siis saab. ja viimane näide täna hommikul juba. mõte sellest, et kui tarbijaõiguste direktiiv on äh, paigas, siis see, siis võib selle all jääda lepinguõigus paika, ausalt öeldes ma sellest aru ei saa. prantslastele ilmselt see meeldib, et reegel jääb paika, aga ma tõesti ei saa aru, kuidas see sobib kokku äh, sellega, et direk-, et direktiiv oma loomult on äh, maksim-, maksimumini minev harmoneerimine kuidas, ma ei ütle, et ma olen selle maksimumharmoneerimise poolt, aga samas, kui me oleme sellise asja vastu võtnud, kuidas me siis saame öelda, et samas jääb kohalik lepinguõigus paika, need asjad ei lähe kokku, seega on olukord, kus komisjon kardab seda, et liikmesriigid on pigem läinud miinimumharmoneerimise teed ning nad tahavad luua natukene ühtsema harmoneeritud Euroopa seadusandluse. kas see on võimalik? ma ütleksin, et on äh, aspekte ja piirkondi, kus see on täiesti võimalik, kus saab luua ühtse Euroopa seadusandluse, võib-olla tõesti väga piiratud piirkondades. ja teatavad reeglid muidugi informatsiooni ja äh, toodete tagasiandmise reeglite kohta, neid on võimalik täiesti standardiseeritult harmoneerida kuid mida rohkem on seoseid ähm, üldise lepinguõigusega, siis seda raskem on seda tasakaalu säilitada. nagu komisjon rääkis sellest, et üht, äh, et üldine lepinguõigus äh, sellest mõjutatud ei saa. Äh, me oleme jõudnud olukorda, kus tarbija ei tahagi, et teda koheldakse tarbijana oma õigussüsteemis ja ma üritan äh, igasugustest äh, näidetest liikmesriikidest pea, välja arvatud minu enda omast näiteid tuua, ma ei taha siin äh, teisi eksperte nimelt närvi ajada, aga kuid tooksin seekord siiski näite Poola, Poolast ja Poola eksperdid kindlasti parandavad mind, üks Poola professor tutvustas mulle seda hiljutisel konverentsil. ja see on sees ka äh, Selieri poolt antud teemal esitatud raamatus, see oli minu reklaamipaus nüüd aga tema ütles, et kui Poola otsustas, et nad äh, müügidirektiivi rakendavad, siis teevad seda äh, eraldiseisvate reeglite alusel. tulemuseks on see, et tegelikult tarbija oleks paremini kaitstud, äh, kui ta üldisele Poola tsiviilkoodeksile toetuks, kui äh, tsiviilseadustikule äh, toetuks kui sellele vastavale direktiivile. justkui üritatakse jah, meid süüdistatakse tihti selles, et meie võtame äh, inimestelt õigusi ära, aga samas tekib ka teistsugune olukord teinekord, kus, kus, äh, kus tarbija võib valida seadusandlus, mis annab rohkem õigusi, kas see on lubatav või ei ja seda, selle otsuse peab langetama Poola veel üks näide, Ühendkuningriik, kus äh, mul on kaks äh, probleemi äh, müügisätete kohta. nimelt tarbijatel kaob õigus tagasi anda tooted ja teiseks me peame teavitama kahe kuu jooksul defektist tootel. kui ma direktiivile toetun, siis sellised äh, sätted kehtivad minu jaoks äh, tarbijana kui ma oleksin ettevõte, siis see nii ei oleks, aga kas mina tarbijana saan otsustada, et, et kohelda mind kui tarbija või koheldage mind kui ettevõtjana. ja see muidugi ei ole tarbijaõiguste äh, kaitseks just, see ei ole Euroopa Liidule väga äh, kasulik, kui kodanikud tahavad järsku ühenduse seadusandlusest nii-öelda loobuda selleks, et paremad tingimused liikmesriigi seadusandluse kohaselt endale tagada ja selle harmoneerimise osas peame me rohkem keskenduma erinevatele kont-, kontekstidele. on selliseid taustsüsteeme, kus ma olen täiesti veendunud, et maksimumharmoneerimine on äh, ülioluline kriteeriumi ühisturu tagamiseks, näiteks äh, toodete koostis, äh, märgistamine, reklaamisisu ja isegi standardlepingud, ilmselt seal meil on vaja maksimumharmoneerimist. on neid, kes ütlevad, et peaks olema näiteks üle-euroopaline must nimekiri. on äh, selliseid reegleid, mis oleks soovitav harmoneerida, näiteks äh, loobumise õigus või kohustused, infokohust-, informeerimiskohustused, kui muidugi äh, vastavalt finantsteenuste direktiivile Äh, vabandust, see informatsiooni andmise kohustus võib olla vägagi koormav, näiteks teenuste direktiivi puhul oli kolmkümmend kaks erinevat kohustust äh, vaja teatud juhtudel anda. kuid siis on neid reegleid, mida ei tule harmoneerida ja millel on väga väike äh, tähtsus teie kohustuste jaoks ja neid ei ole minu pärast, minu meelest vaja üldsegi harmoneerida, näiteks nagu üldised kvaliteedistandardid ja hüvitised ma tahaksin aga rõhutada seda, et äh, maksimumharmoneerimise osas on väga tõsised pro-, äh, puudujäägid, sellel on äh, muidugi teatavad eelised, aga kulud on ka väga suured ja me peame täiesti, me peame olema veendunud, et seda kõrget hinda on maksta on vaja. ja sellepärast meie tänane arutelu oligi suhteliselt Äh, hea, sellepärast et me oleme valmis tegema järeleandmisi, kui me saame siseturu jaoks käegakatsutavaid tulemusi ja, ja mis tooks ja mis lõpuks siis äh, toetaks tarbijaid. meil on praegu äh, see risk, et liikmesriikide tarbijakaitseklauslid lihtsalt kaovad, me saame ühtselt vormitud kaitse. probleemiks võib olla ka see, et seesama tarbijakaitseõigustik muutub selleks saareks ülereguleerimise oht ning tõsine risk ka seda, et tekivad sellised probleemid tarbijate jaoks, millele ei saa piisavalt kiiresti Euroopa menetluskorra tõttu reageerida. ja väga lühidalt veel äh, jõustamisega seotud äh, väljakutsetest, mul on, nagu ma aru saan, veel viis minutit kui me rääkisime praktilisest äh, mõjust jõustamisele, tuleb enda käest küsida, kui tõsiselt me tahame tõesti saavutada äh, seadusandluse harmoneerimise, kui meil on nii palju selliseid üldklausleid. kuidas me saame neid rakendada üle terve Euroopa, erinevaid traditsioone arvestades, äh, juurdepääs õigusele on ka erinev eile alles kuulsime näiteks, et Saksamaal äh, saab ähm, äh, eksit-, eksiteele viiva seadusand-, äh, eksita-, eksiteele viiva reklaami keelustada ühe päevaga. see keelustamine on täna tänu Euroopa Komisjonile universaalne õigus, kuid kuidas seda rakendatakse, on Euroopas liikmesriigiti väga erinev. Ühendkuningriigis näiteks väga huvitav juhtum, kus meie öö, õiglase äh, kaubitsemise äh, ametkond äh, üritab keelustada teatud teatud praktika, mis puudutas üksikut lepingut ja siis seda laiendada, seda keeldu teistele. kuid Lordide Koda ütles ei sellele ja sellel on teatav loogika, miks nad ütlesid ei, kui see põhimõtteliselt tähendab seda, et Ühendkuningriigis on üldse täiesti äh, mõttetu abstraktselt kontrollida äh, ebaõiglast praktikat. kui on võimalik niimoodi üksik, üksikkaasuste puhul äh, üldklauslitele vastu vaielda ja ma eeldan, et teised liikmesriigid seda lahendamist endale ei võta nii et äh, lähenemised ilmselt praktilise jõustamise puhul on täiesti erinevad. lisaks sellele erinevates liikmesriikides äh, on erinevad ametkonnad asjaga tegelevad, tarbijakaitse on erinev ja tekib üldse küsimus, kas need on üleriiklikud või kohalikud piirkondlikud ametkonnad, kes sellega tegelevad. lisaks sellele rõhuasetus on erinev äh, tsiviilseadustiku ja kriminaalseadustiku vahel valimise osas. on neid liikmesriike, kus ebaõiglane äripraktika toob üsna äh, tihti kaasa äh, kahjude kompenseerimise. Ühendkuningriigis see praegu ei ole lubatud. ei ole praegu kompensatsiooni, et kompensatsiooni ette nähtud ähm, ebaõiglase praktika osas kriminaalseadustiku kohaselt. ja võib-olla asi, mis puudutab just nimelt ähm, Euroopa poliitikuid, meil on vaja kuidagi motiveerida reguleerivaid ameteid äh, vaatama asjadele Euroopa perspektiivist. teisisõnu, tuleb leida viis, kuidas piiriülene küsimus äh, oleks tähtis ka liikmesriigi tasandil, sellepärast et tihti nähakse, et just nimelt äh, liikmesriigi sees toimuv on kõige olulisem. aga kuidas me saame Euroopa kodanikke kõiki äh, kaitsta, sellele tuleks mõelda. ja me peaksime vaatama erinevatele kaitsetasanditele siin sellepärast et mulle tundub et detsentraliseeritud süsteemide puhul näiteks nagu ühendkuningriigis kus meil on igas linnas ähm, kaubandusest Äh, standardiamet koostöö ja nende jaoks võib äh, ju muidugi koostöö rahvus äh, keskriigi institutsioonide ja Euroopa Liidu institutsioonidega tunduda väga kaugel, nad tegelevad väga konkreetsete küsimustega, probleemidega, mis esinevad selles linnas. kuidas nemad peaksid siis tagama selle, et see mingit ahelat pidi jõuaks kõik Brüsselisse? võib ju olla küll jah, et koostöö kontekstis tuleb minna natukene kaugemal ja et inimesed kohapeal peavad jõustama. lihtsam oleks muidugi asi siis, kui igas riigis oleks äh, jõustamise keskne süsteem, aga see ei ole nii, nii et me peame asjadele natukene laiemalt vaatama. ja sellega ma lõpetaksin, sellepärast et tundub, et ma olen niikuinii nii juba ajast üle läinud oma sõnavõtuga ja ootan äh, tõesti põnevusega seda, mis on liikmesriikide seisukoht ja, ja Euroopa Parlamendi komisjoni seisukoht. Uh, um... aitäh, tegemist oli väga huvitava seisukohaga, mis äh, valitseb Briti seadusandjate hulgas. tegemist oli väga traditsioonilise e, ülevaatega ning mul on terve rida märkusi, äh, mida ma teen, olles ise endine Tšehhi Vabariigi senaator nõndanimetatud uued liikmesriigid pidid kuus aastat tagasi üsna kiiresti harmoniseerima meie seadusandluse ja ma mäletan, et näiteks eh, ebaaus, eh, ebaaus äritegevus oli üks asi, mis oli tarbijakaitse jaoks väga oluline, õiguste jaoks väga oluline. minu jaoks oli huvitav see, et kui me selle direktiivi eh, siin IMCO komisjonis vastu võtsime, siis me võtsime selle vastu madalamal tasemel, kui komisjoni ettepanek ette nägi ning ka madalamal tasemel kui eh, näiteks Tšehhi õigussüsteemis või paljudes teistes Äh, uute liikmesriikide õigussüsteemidesse. Äh, probleem seisneb selles, et äh, osadel Euroopa Liidu riikidel on rohkem ühtlustatud tarbijaõigused kui teistel, see, see tähendab just, et vanadel liikmesriikidel on need õigused vähem ühtlustatud meie jaoks on äärmiselt oluline leida väga hea tasakaal selleks, et ühtlustada äh, tarbijaõigust. Äh, see õigus peaks olema kõigile Euroopa Liidus arusaadav, sellepärast et piiriülesed turud on ju üks Euroopa Liidu eeliseid. ma sooviksin äh, Äh, anda sõna härra Mladenovile, kes on omaalgatusliku äh, raporti variraportöör ja see raport puudutas ka just Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmist. ja ta saab sõna siis IMCO komisjoni nimel. suur aitäh. ma pean tunnistama, et üks kõige huvitavamaid asju Äh, minu jaoks siin parlamendis selle kahe aasta jooksul, mis ma siin olen olnud, on just nimelt selle ebaausa äritegevuse direktiivi läbivaatamine. üldise märkusena tahaksin öelda seda, et ma olen nõus, mida, äh, sellega, mida teie ütlesite ja mida täna juba varasema arutelu käigus on öeldud, nimelt et äh, esinejana katkestab Äh, ma tahaksin äh, külalistele öelda, et palun täitke oma sõnasoovi lehed. nii, härra Mladenov jätkab. Äh, Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid peaksid selle probleemiga palju tihedamalt tegutsema. meil on vaja mingeid konkreetseid standardeid, millest me lähtume direktiivide ülevõtmise hindamisel mis puudutab ebaausa äritegevuse direktiivi, siis see oli meie jaoks väga huvitavaks kogemuseks. võib-olla me hakkasime selle asjaga tegelema liiga vara ja ma hindaksin teie arvamust selles seisukohas. väga raske oli koguda infot sellise äritegevuse kohta, oli raske aru saada, kas seda infot on juba piisavalt kogunenud, et mingeid hinnanguid teha minu arvates Äh, on meie raporti väärtus seotud just nimelt kolme asjaga ja ma oleksin eriti huvitatud, mida asjast arvavad rahvusparlamentide kolleegid. Äh, kõigepealt need äh, lausuuringud või lausotsingud, mida komisjon on läbi viinud. minu arvates on tegemist väga hea lähenemisega, mida võiks kasutada ka tulevikus igatahes tuleks komisjoni julgustada sellises suunas edasi tegutsema teiseks, me peaksime äh, pöörama rohkem tähelepanu sellele piiriülesele elemendile, millest ka teie rääkisite. Äh, tarbijakaitse koostöövõrgustik on väga huvitav valdkond, aga samas jällegi äh, tavad on liikmesriigiti erinevad ning on suur põhjus ja vajadus keskenduda just nimelt uutele liikmesriikidele, aga ma ei taha see, äh, see, sellega öelda, et vanad liikmesriigid tuleks jätta tähelepanuta, äh, aga uued liikmesriigid vajavad äh, selles valdkonnas pisut rohkem abi. proua Roitoval oli täiesti õigus, kui ta ütles, et läbirääkimiste protsessis meie riigid pidid üle võtma õigusaktide, tohutul hulgal õigusakte ning äh, nende rakendamise, jõustamisel on äh, esinenud probleeme. ja see on just osalt tingitud ka sellest tohutust seaduste hulgast, mis tuli üle võtta ja mida tuli rakendama hakata. veel üks asi, mis minu arvates selles raportis oli oluline on seotud ühe asjaga, mida parlament äh, tahab ka tulevikus toetada, need on siis äh, Euroopa Tarbijate Keskused. ma arvan, et nende kaudu me võiksime saada üsna palju informatsiooni just nende äritavade piiriüleste aspektide kohta. ning me peaksime siis oma tegevuses nendega arvestama ja lõpetuseks mu mulle tundub, et võib-olla me oleme sellega juba hiljaks jäänud, aga üks oluline asi tuleb küll ära teha. nimelt äh, infokampaaniad Euroopa Liidus peavad äh, olema, muutuma palju olulisemaks selleks, et tõsta tarbijate teadlikkust nende õigustest. ma tean, et me väga tihti räägime teavituskampaaniatest, me ütleme, et see on midagi, mida komisjon peaks tegema või et liikmesriigid peaksid seda tegema, aga aga mulle tundub, et meil on see kohustus ja ka liikmesriikidel on kogus, kohustus mitte ainult eraldada vahendeid, vaid ka suuniseid ettevõtetele, kes liikmesriikides tegutsevad. selles suhtes võiks komisjon Euroopa tasandil näiteks investeerida äh, näiteks kas või ettevõtetele suunatud käsiraamatutesse mis siis äh, oleksid sellise piiriülese suunitlusega. Äh, see oleks heaks ja see näide, mida siin meile äh, Ühendkuningriigi vastava ametkonna kohta toodi, oli väga, väga huvitav ja ma arvan, et paljud liikmesriigid võiksid seda üksikasjalikult kaaluda. me oleme praegu selles punktis, kus me peame kaaluma kahte asja, kui me räägime õigusaktide ülevõtmisest ja, ja, ja jõustamisest. kõigepealt ähm, peaks küsima, millal on õige aeg seda teha, kas meil on juba piisavalt informatsiooni, äh, mille põhjal hinnata äh, seda, millised on probleemid ning teiseks me peaksime välja töötama mingi kontrollnimekirja nii Euroopa Liidu tasandil kui ka rahvusriikide tasandil, mida me siis saaksime kasutada selleks, et vaadata, äh, milline olukord on. on äärmiselt vajalik, et kui me hakkame hindama, kuidas konkreetset õigusakti on rakendatud kogu Euroopa Liidis, liidus, siis nii meie siin kui ka kolleegid liikmesriikide pealinnades äh, lähtuvad samadest kriteeriumitest, hindavad samu asju. ma arvan, et need oleksid siis mõningad märkused, mida ma tahtsin teha ja ma olen kindel, et siin arutelu käigus me kuuleme rahvusriikide kolle-, parlamentidest kolleegide suust väga palju huvitavat, aitäh! aitäh. ja nüüd annaks, paluksin, et rahvusparlamentide liikmed äh, jagaksid meiega oma kogemusi, äh, räägiksid äh, oma kogemustest Euroopa Liidu seaduste ülevõtmisega, mitte ainult nende konkreetsete direktiivide ülevõtmisega, vaid ülevõtmisega üldse. ja kui te soovite sõna, siis palun täitke ära see paber, mis teile on antud ja samuti paluksin äh, kaaseesistujal äh, võtta sõna. daamid ja härrad, ma arvan, et tegemist on äh, väga huvitava ülevaatega Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmisest ja jõustamisest. siin on välja toodud juba need põhimõtted, millele aruteluses tuleb keskenduda ning veel üks asi, millele mina tahaksin tähelepanu juhtida, on see, milline on äh, konkreetselt rahvusparlamentide seisukoht. ma arvan, et äh, äh, võib-olla teistes rahvusparlamentides on suhtumine sarnane nagu Tšehhi parlamendis Äh, parlamendid on tihtipeale justkui kõrvale jäetud, sest et valitsused tulevad välja ettepanekutega, kuidas direktiive üle võtta ja kuidas neid rakendada. Äh, valitsused esitavad juba seaduseelnõud, kuidas seda kõike saavutada ning ja siis äh, parlament lihtsalt kommenteerib seda eelnõu ja kiidab selle siis heaks või ei kiida aga kõige aktiivsemat rolli selles protsessis mängib ikkagi valitsus. vaatamata sellele, et äh, sellise lähenemisega võib tekkida väga palju probleeme. ma arvan, et on üks oluline asi, et praegused killustatud direktiivid on äh, Äh, toonud kaasa tarbija parema kaitse, eriti äh, uutes liikmesriikides. Tšehhi Vabariik on vastu võtnud esimese tarbijakaitseseaduse juba tuhande üheksasaja üheksakümnendate aastate alguses ja meie jaoks on see väga huvitav valdkond nii juriidilisest aspektist kui ka praktilisest aspektist mis puudutab tarbijatele suunatud teavituskampaaniaid, siis need on loomulikult olulised. Tšehhi Vabariigis me oleme äh, kokku puutunud selliste halbade äritavadega ja tarbijad ei teadnud, kuhu nad pidid pöörduma ja mul on väga hea meel, et nad pöördusid äh, parlamendiliikmete poole, palusid neilt abi mõnikord Tšehhi tarbijad tõepoolest ei tea, millised on nende õigused ning kui me räägime piiriülesest kaubandusest, siis äh, muutub olukord veelgi keerulisemaks. nii et, et ma arvan, et me peaksime tõesti to-, toetama selliste keskuste loomist, mis annaksid tarbijatele korrektset infot, see on äärmiselt oluline. ning tarbijakaitsevõrgustik äh, teeb tõesti head tööd aitäh! härra professor, ma tahaksin äh, küsida, mida teie arvate piiriülese jõustamise teemast? Äh, mulle jäi selline mulje, et väga paljud äh, piiriülese jõustamisega seotud teemad tegelikult ei ole materiaalõigusega seotud kui äh, äh, Suurbritannia vastavad ametkonnad äh, näiteks on alustanud ühe, kohtuasja ühe Belgia firma Chesney vastu, siis nad sattusid väga keerulisse õiguslahingusse selle üle, millise riigi õigus kehtib. see hagi esitati Belgia kohtule ja selgus, et et selle ettevõtte eh, tegevus toimus erinevates Euroopa riikides ja esitati väga-väga keerulisi juriidilisi argumente selle kohta, kas Belgia kohtul üleüldse on jurisdiktsioon selle äh, kohtuasja üle. ma arvan, et on olnud väga palju tõsiseid takistusi Äh, mis ei lase piiriüleseid hagisid esitada. inimesed võivad väga kergesti sattuda sellistesse äh, juriidilistesse probleemidesse, mida isegi juristid kardavad. ja selle konkreetse juhtumi puhul siis äh, see oli Briti õiglase kauplemise amet, amet, kes tahtis kohtuasja algatada Belgia kohtus, palju lihtsam oleks, kui Belgia vastav ametkond oleks seda asja hakanud ajama Belgia kohtus ning ma loodan, et see äh, koostöö äh, tulevikus selles valdkonnas paraneb. loomulikult äh, on tihtipeale ka probleeme õiguspädevusega, kas mingi konkreetne asutus saab üldse mingeid samme astuda, kui tarbijad on nende tegevuse läbi kannatanud. niisiis, me oleme küll edasi liikunud ja praegu me oleme jõudnud sellesse punkti, kus liikmesriikide ametiasutused peaksid tegelema nende probleemidega, mis tulenevad nende endi riik, riigist ja mitte sundima siis teisi riike pöörduma võõrriigi kohtutesse. aga loomulikult väga põhi, on väga palju viise, kuidas neid piiriüleseid probleeme lahendada ja äh, alati ei käi sellega kaasas sellised väga keerulised juriidilised vaidlused siin mainiti juba teavituskampaaniaid, Euroopa Tarbijate Keskus ja ma arvan, et need on väga oluliseks sammuks edasi. ma mäletan, et kui ma olin õigusteaduse üliõpilane, siis me arutasime sellel teemal, kuidas tuleks riigi raha kasutada ja, ja, ja ja ma mäletan, et minu õpetaja leidis, et raha saab väga hästi kasutada, kui inimesi äh, Äh, informeerida nende õigustest ja mitte anda seda raha neile selleks, et nad saaksid kohtute poole pöörduda. ja väga oluline on ka kauplejate koolitamine, sest et äh, tihtipeale äh, tarbijad lihtsalt satuvad sellisesse olukorda, kus nad puutuvad kokku kauplejatega, kes ise ei ole teadlikud nende õigustest ja annavad niimoodi tarbijale valeinformatsiooni. ja seetõttu meil on olemas ka müügidirektiiv, eh, mis sellise eh, valdkonnaga tegeleb. Eh, ja tihtipeale lihtsalt kauplejad võivad kogemata või eksiteel valet infot anda samuti tuleb tähelepanu siis pöörata praktilistele meetmetele, kuidas äh, saavutada olukorda, et tarbijate õigused on kaitstud. me peame äh, keskenduma äh, sellistele väga praktilistele asjadele nagu kuidas näiteks tarbijatele anda infot nende õiguste kohta ja millised on need mehhanismid, Eh, kas siis rahaviisiline hüvitus, tarbijakeskuste poole pöördumine, eh, Euroopa tarbijakaitsevõrgustikud. Eh, need on kõik sellised väga olulised praktilised aspektid ning samuti tuleks vaadata, kuidas liikmesriigid reguleerivad ametkonnad astuksid samuti samme, lahendamaks neid probleeme, mis just nende riikides kehtivast õigussüsteemist tulenevad suur aitäh! Äh, keegi ei ole soovinud küsimust esitada. Äh, võib-olla äh, teil on teisi küsimusi, mis puudutavad tarbijaõigust, tarbijakaitset või tahate lihtsalt meile meiega jagada oma arvamust äh, koostööst Rahvusparlamendi ja Euroopa Parlamendi vahel selles, selles, sellel teemal, sellepärast et meil on selleks oluliseks aruteluks praegu aega. Lissaboni leping annab meile äh, see, ma mõtlen siis mitte üksnes Euroopa Parlamendile, vaid ka rahvusparlamentidele rohkem volitusi. Äh, me saame Äh, rahvusparlamente rohkem kaasata Euroopa Liidu õigusaktide väljatöötamisele ja eks me siis näe, kuidas see asi toimima hakkab. Yes, one request. Who? Who? Baroness. Uh, Baroness. Um, it, I just thought it might be um, yes. Baroness Hart. Baroness Hart Ühendkuningriigist uh, Lordide Kojast. ma ei ole esitanud küsimusi, aga tõesti väga huvitav on vaadata, kuidas äh, meil käivad asjad Lordide Kojas, meil on komisjon, millel on ka alakomisjone ja kokku kaheksakümmend Lordide Koja liiget äh, tegelevad Euroopa Liidu seadusandluse kontrollimisega, mina tegelen äh, kitsamalt teatud aspektidega ja väga oluline on saada varajaselt infot siis, kui direktiivi alles välja töötatakse. me teeme koostööd valitsusega, kes edastab meile oma seisukoha välja töötatava direktiivi kohta ja kui me arvame, et on äh, vastuolusid, siis äh, me võime tellida ka uurimuse selle kohta, mida üldse teha selle direktiiviga. ja ma kutsuksin üles ka teiste liikmesriikide kolleege tegelema selle teemaga detailsemalt. oluline on hinnata varakult äh, harmoneerimise mõju tarbijatele, eriti just lepinguõiguse valdkonnas. ja kui ka teised liikmesriigid äh, avaldaksid oma sellised eeluurimised Euroopa Komisjonile, siis äh, me töötaksime välja direktiivid, mis pööraksid tähelepanu nii äh, äriringkondadele kui ka tarbijatele. tänan. tänan. kas on veel kommentaare, soovitusi? kas äh, on veel kogemusi, mida soovite jagada? than my co-chair, we must, we must uh, exchange our opinion because we are in situation that we can save our town. ja praegu tõesti on meil võimalik uh, aega säästa ja võime ka koosoleku lõpetada, kas pole nii, olete nõus? Then we need to prepare the closing marks. võib-olla siis mõned lõppsõnad teie poolt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 kaasesinaisel Sonja Paukurtoval võtta siis asi kokku. Eh, daamid ja härrad, taaskord kena pärastlõunat kõigile. mul paluti siis kokku võtta arutelu, mida me tegelikult nagu ei pidanudki ja me oleme kuulanud ära ühe eksperdi ja tema hinnangus oli väga huvitav, kuid ma ei julge küll selle kohta märkuseid teha. see oli väga huvitav ja kindlasti Lordide Koja näide ja nende lähenemine Euroopa direktiividele oli kindlasti väga huvipakkuv ja me võime seda kõike praktikas ära kasutada. osalesin ka esimeses voorus, mis oli samuti väga meeliköitev ja Tšehhi Vabariik toetab täisharmoneerimist, kuid teisalt on selge, et äh, rahvusparlamentide seisukohad sõltuvad ju otseselt äh, Eh, sellest, milline on eh, tarbijakaitseseadustik antud riigis. selge on ka see, et me peame rohkem tegema koostööd piiriüleselt. on esitatud siin küsimusi, et eh, kui suures mahus peaks tarbijakaitseseadusandlus ainult tarbijatel keskenduma ja kui palju see peaks peegelduma näiteks lepinguõiguses. nii et see arutelu tõesti oli huvitav, lubage mul teid tänada südamest Tšehhi Vabariigi esindajana, kes on hetkel siis Euroopa Liidu eesistujariik. tegemist on ühe kõige olulisematest äh, dokumentidest, millega Euroopa Parlament ja ka Rahvusparlamendi tulevikus tegutsevad. loodetavasti Lissaboni leping võetakse vastu ja siis võib-olla rahvusparlamentide vahelised kohtumised hoogustuvad Euroopa Parlamendiga, nii et suur tänu veel kord! suur tänu ja mina tahaksin rääkida lõppmärkustest. kui keegi nendega nõus ei ole, siis on võimalik neid veel parandada. praegune tarbija õiguste kaitsealane seadusandlus äh, tegi, teeb muret kõigile. selle teema tähtsust rõhutasid kõik sõnavõtjad, eriti tänases finantskontekstis, ainult tõhusalt toimivas siseturu kontekstis on võimalik Euroopal majandus äh, taastada. tuleb muidugi alal hoida lähimuspõhimõtet. ja siin on esitatud küsimärk selle kohta, kuidas räägiti siin ka harmoneerimise vajadusest, rõhutati seda suure enamuse poolt, et Euroopa-ülene harmoneerimine ei tohiks viia tarbijakaitsestandardite vähenemisele. täna tundub, et enamus osalejatest on nõus sellega, et mis on selle ettepaneku kahene eesmärk, tagada äh, tarbijakaitse kõrgemad standardid äh, kõikides liikmesriikides ning et äh, ettevõtetele oleks turule juurdepääs odavam terves Euroopa Liidus. rõhutati ka seda, et täisharmoneerimise tagajärjed liikmesriikide majandustele ja seadusandlusele tuleb Ehm, hinnata enne, kui me edasi läheme selle valdkonnaga. üldiselt äh, taotlesid osalejad suuremat selgust definitsioonide ja ulatuse osas, äh, oluline on ka suurem vastastikune mõist- äh,, suurem arusaam selle ettepaneku ja teiste ühendusettepanekute vahel. lisaks sellele äh, esitati teatavaid reservatsioone peatükk nelja osas äh,, lepinguõiguse osas, sellepärast see võib viia äh, teatava paindlikkuseni ebaõiglase äh, praktika mustade nimekirjade osas arvestatakse nende ettepanekutega komisjoni ettepaneku ülevaatamisel ja lõpetuseks tahaksin teile tuulde, teda meelde IMCO komisjoni edasist tööd selles valdkonnas. töödokument avalikustatakse veel selle nädala lõpus. muidugi saadetakse see ka rahvusparlamentide liikmetele nendepoolseteks kommentaarideks. kas keegi tohib midagi lisada? ei. kas te olete nõus nende kokkuvõtvate sõnadega? kõik jah? suur tänu! minu meelest on see väga oluline, eriti omaalgatusliku raportööri, raportööride, omaalgatusliku raporti raportööride jaoks. me võtame selle siis nüüd vastu. ja need muudatusettepanekud tulevad äh, hääletusele järgmine kord kõneleja peab silmas äh, järgmise parlamendi ametiaja jooksul Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi vahelised suhted, ma ütleksin, lõpuks on veel väga olulised ja loodetavasti kohtume järgmine kord siin või kodus. ja kutsuksin nüüd veel lõpetuseks teid äh, väikesele kokteili vastuvõtule. palusime selle mitte kella kuueks ette valmistada, vaid kella viieks ja see on äh, kohtumiste saali ees, nii et kümne minuti pärast on kokteilid äh, ah, juba valmis. lõpetame sellepärast jah, et kellelgi ei ole küsimusi rohkem. ainult Tšehhi Vabariigi äh, daamidel ja Suurbritannia parunessil oli märkus teha. suur tänu! head päeva!